Yes, we start a meet. alustame oma koosolekut, tere tulemast kõigile. tahaksin tervitada eh, kahte uut meie komisjoni liiget, Mihhail Šoidrovat Rahvapartei fraktsioonist. ta on nüüd meie komisjoni asendusliige. kas ta on kohal? ei ole ja samuti on meil uus asendusliige Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, proua Eva Kaili. kas tema on kohal? ei ole? veel ei ole, igatahes tere tulemast mõlemale uuele asendusliikmele meie komisjonis. meil on täna palju külalisi, proua McIntyre on kutsunud neljateistkümnest advokaadist koosneva eh, grupi Birmingham Law Society'st. võimalik, et nad ei ole veel siia kohale jõudnud, aga ma olen täiesti kindel, et nad siia tulevad ja ja eh, see on Simoni kutsutud külalised on kohe kindlasti siin eh, niisiis ta on kutsunud siia siis Eh, Briti ametiühingu tegelaste eh, delegatsiooni. ja nemad on kannatanud nõndanimetatud Rootsi erandi tõttu ja kuna eh, mina olen rootslane ja juhatan seda komisjoni, ma võin teile öelda, et meie huvid on ühised, aga ma tervitan teid ja seal te olete. tere tulemast meie komisjoni siis on meil siin ka üliõpilaste gru-, grupp äh, Institut Regional de Travail Social de Poitiers'ist, mille, selle grupi on kutsunud äh, proua Morin Chartier, nemad jõuavad siia homme ning ja see siis oli külaliste koha pealt kõik ja nüüd eh, mõne sõnaga ka kolmandast päevakorrapunktist on siis eh, eh, juhataja teadaanded ja ajakava. meie ühiskuulamine haridussüsteemi reformi teemal Eh, kui viis võidelda varase koolist lahkumise, laste vaesuse ja noorte tööpuuduse vastu toimub kahekümne kuuendal veebruaril. me oleme ära otsustanud, millised eksperdid me kutsume, erinevad fraktsioonid on oma kandidaadid esitatu, esitanud ja me otsustasime, et härra Lars Tiers ja härra Kristjan Murapito ja samuti doktor Harald Veeber on need eksperdid, keda me siis Äh, kutsume äh, sellele kuulamisele, äh, saavutasime kokkuleppe kultuurikomisjoniga ning kultuurikomisjoni poolt valitud ekstrid härra Johannes Ekster ja, ja härra Theodor Vassiljev. võib-olla ma ei peaks sellest rääkima, aga see tähendab, et viis meest on kohale kutsutud. ja tulevikus ma sellist asja aktsepteerida ei saa. me ei saa lubada seda, et meil on ekspertidena viis meest kohal nii et, et me üritame, peaksime üritama leida ka naissoost eksperte. niisiis, Äh, mul on üht-teist öelda ka äh, Euroopa parlamentaarse nädala kohta, mis toimub kolmandal-neljandal veebruaril, toimub kaks üritust. kõigepealt parlamentidevaheline kohtumine Euroopa poolaasta teemal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ning äh, parlamentidevaheline konverents majanduse juhtimise teemal. ning osana sellest üritusest meie komisjon, tööhõivekomisjon korraldab siis parlamentidevahelise komisjoni kohtumise kolmandal äh, veebruaril äh, siis veerand kaheteistkümnest kella üheni ning äh, koordinaatorid otsustasid, et päevakorda pannakse kaks järgmist teemat kõigepealt tööhõive ja sotsiaalsete näitajate tulemustabel makromajanduslike tasakaalunihete menetluses, võttes arvesse noorsootööpuudust ja teine punkt, komisjoni investeeringute kava, sealhulgas ka Euroopa strateegiliste investeeringute eesmärgid ja mõju äh, noorte tööhõivele. niisiis äh, me töötame lõpliku päevakorra projekti välja ja saadame teile laiali, aga me loodame, et te olete sellel komisjoni koosolekul kohal. seal siis eh, arutame asju ühiselt eh, meie sõpradega eh, liikmesriikide parlamentidest. kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis loeme esimese ja teise detsembri koosoleku protokolli kinnitatuks ilma igasuguste muudatusteta, aitäh. ja nüüd läheme siis neljanda päevakorrapunkti juurde. meil on täna siin külaline. Läti heaoluminister kes esindab siis uut eesistujamaad. Äh, südamlik tere tulemast, te võite tutvustada ennast ning äh, oleme innukalt valmis kuulama teie programmi. sellepärast, et teie eesistumine langeb ajale, kus meil on palju kriise, palju probleeme palju meeleheitel inimesi, meeleheitel kodanikke siin Euroopas ning samas on teil võimalus äh, asju tõesti muuta, nii et, et äh, teil on sõna, härra minister. aitäh, lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad mul on väga hea meel selle võimaluse üle täna siin olla ja äh, arutada teiega Läti eesistumise äh, tööprogrammi prioriteete tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas. oma ettekande alguses tahaksin äh, teavitada teid meie poliitilistest prioriteetidest tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas, seejärel räägiksin õigusloomealastest algatustest, mida tahaksime teiega arutada selleks, et need õigusloomealased ettepanekud ka meie eesistumise ajal vastu võtta ja lõpetuseks peatuksin lühidalt ka Euroopa poolaastal ja meie plaanidel Euroopa poolaasta osas. tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas on meie peamiseks prioriteediks kaasav ja jätkusuutlik tööturg. me valisime selle prioriteedi sellepärast, et see hõlmab nii vajadust edendada tööhõivet kui ka e, e, riskirühmade, sotsiaalselt haavatavate rühmade kaasamist ja samuti võitlust vaesuse vastu kooskõlas Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega. selle strateegia eesmärkide saavutamine selles valdkonnas on üldiselt e, olnud üsna aeglane. loomulikult on olukord liikmesriigiti erinev seitsmekümne viie protsendise tööhõive saavutamine meeste ja naiste osas, kes on kahekümne, kuuekümnenda eluaastani, selles vallas on ka edusammud viimastel aastatel olnud üsna aeglased. me ei saa rääkida ka olulisest vaesuse vähenemisest ning seetõttu eh, tööhõive edendamine ning vaesusevastane võitlus on meie tegevuskavas väga kõrgel kohal mis puudutab nüüd kõikehõlmavat ja jätkusuutlikku osalust töö, tööturul, siis tahame keskenduda töökohtade kvaliteedile. väga oluline on, milliseid töökohti me loeme, eriti arvestades investeeringute paketti. meil on vaja ka tõhusaid toetavaid meetmeid, meetmeid, mis aitavad parandada erinevate haavatavate gruppide juurdepääsu tööturule veebruari alguses on meil plaanis korraldada Eh, tööhõivekomisjoni ja sotsiaalkaitsekomisjoni ühine koosolek ja nende kahe komisjoni abil eh, me töötame välja siis nõukogu järeldused, mis loodetavasti võetakse vastu siis eh, märtsikuisel EBSCO kohtumisel. Need järeldused sisaldavad siis konkreetseid soovitusi liikmesriikidele ja komisjonile selles osas, kuidas välja töötada kaasahaarvam ja paremini toimiv tööturg. mis puudutab töökohtade kvaliteeti, siis me oleme hakanud välja töötama nõukogu järeldusi töötervishoiu ja tööohutuse alal mis peaks jällegi vastu võetama märtsikuisel kohtumisel. Need järeldused tuginevad komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta strateegilisele raamistikule töötervishoiu ja tööohutuse vallas ning meie keskendume uutele väljakutsetele selles valdkonnas. uue töökeskkonnaga kaasnevad ohud, haiguste ennetamine, teadlikkuse tõstmine ning väikeste ja mikroettevõtete toetamine tuleb rõhutada, et, et tervishoiu ja ohutuse küsimuste äh, lahendamine äh, toob ka majandusliku kasu, see võimaldab ettevõtetel suurendada oma tootlikkust. Äh, iga euro, mis sellesse valdkonda investeeritakse, toob tagasi vähemalt üks koma kuus eurot ja seda eelkõige tänu haiguste ennetamisele siin siis töö, tervishoiu, tööohutuse küsimused, nendesse tuleb suhtuda kui investeeringusse ja mitte kui kulutusse ja jätkan endiselt töö tervishoiu ja tööohutuse vallas. meie tööjõud Euroopas vananeb ja meil on vaja, et inimesed oleksid tööturul kauem. seetõttu on oluline töökeskkonda ja tööjuhtimissüsteeme ja inimeste, vanemaealiste inimeste vajadustele kohandada Äh, samuti on meil vaja äh, ennetavaid meetmeid noorte töötajate jaoks, äh, meil on vaja edendada töötervishoiu ja tööohutuse alast kultuuri. Euroopa Liit on endiselt silmitsi suurte noor, suure noorte tööpuudusega, kakskümmend protsenti alla kahekümne aastastest ning mõnedes liikmesriikides on näitaja isegi viiskümmend protsenti viimase paari aasta jooksul on väga palju tehtud olukorra parandamiseks eh, põhimõtteliselt noorsootagatise kaudu. liik-, kõikidel liikmesriikidel on välja töötatud oma noorsootagatise kavad, aga eh, see teema on endiselt aktuaalne Läti oma eesistumise ajal tahaks keskenduda ka teistele kaitsetutele elanikkonnarühmadele, nendele elanikkonnarühmadele, kes on samuti väga raskes olukorras. ma räägin siin pikaajalistest töötutest ja puuetega inimestest. pikaajaliste töötute puhul eh, on meil ettevalmistamisel uus eh, komisjoni algatus, mis eh, avaldatakse selle aasta lõpupoole väga paljud inimesed Euroopa Liidus on pikaajaliselt töötud. ja kui vaadata näiteks tööhõive määra puuetega inimeste Äh, vallas, siis äh, nende töötus on ka kakskümmend, kolmkümmend protsenti sõltuvalt liikmesriigist. oma eesistumise ajal äh, tahame siis keskenduda just nimelt puuetega inimeste poliitikatele, selleks et anda sellele poliitikale uut hoogu ning parandada siis võrdsete võimaluste loomist ka puuetega inimestele. mais korraldame me puuetega inimeste teemalise kõrgetasemelise kohtumise Läti pealinnas Riias seal arutame selliseid asju nagu inimeste võimalus töid saada ja puuetega laste õigusi. ja erilist tähelepanu pöörame ka kõikehõlmavale haridusele, sellepärast et see haridus on oluline selleks, et inimene saaks tööd ja, ja, ja ole, ise, ise, oleks iseseisev. me korraldame ka konverentsi eh, sotsiaalhoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimise ja arendamise teemal kutsume kokku eksperdid, et vahetada paremaid kogemusi, välja tööd, vaadata, kuidas aidata puuetega inimestel iseseisvalt elada. samuti tahame tõsta äh, avalikkuse teadlikkust sellest, kuivõrd oluline on institutsionaliseeritud patsiente ühiskonda integreerida ja samuti äh, räägime siis äh, laste eest hoolitsemisest raviasutustes e, eile olin ma naisõiguste komisjonis ning Äh, seal juba kõnelesime lühidalt oma prioriteetidest soolise võrdõiguslikkuse vallas. aga tahaksin ka teie komisjoni neist teavitada. Äh, meil on plaanis välja töötada ka nõukogu järeldused äh, soolise võrdõiguslikkuse vallas. Need on siis juunikuises koosoleku päevakorras ja me keskendume nendes järeldustes siis põhjustele, miks meeste ja naiste vaheline palgalõhe eksisteerib ja kuidas sellest üle saada. samuti eh, pöörame tähelepanu siis eh, vanurite vaesuse vähendamisele. ma loodan, et eh, kõik need järeldused aitavad käivitada laiemapõhjalise arutelu vanaduspensioni teemal. komisjon koos Sotsiaalkaitsekomisjoniga töötab praegu välja teatist just nimelt selles küsimuses arvestades, eh, võttes arvesse siis kõiki eelpool mainitud prioriteete, on meil eh, väga oluline tihedamalt kaasata ka oma sotsiaalpartnerid ja kodanikeühiskond laiemalt. mitteametliku kohtumise käigus eh, koos oma partneritega Luksemburgis tegelesime ka sotsiaalse dialoogiga. me keskendusime Äh, ka äh, Itaalia e-, eelmise eesistuja kogemustele ja kutsume kõiki osapooli siis mitteametlikele kõnelustele. ja äh, meie enda sotsiaalpartnerid Lätis kavatsevad samuti organiseerida üritusi sotsiaalse dialoogi tugevdamiseks. tulge nüüd aga meie õigusloomealase tegevuskava juurde, tahaksin rõhutada, et me ootame viljakat koostööd äh, Euroopa Parlamendiga selleks, et mitmeid õigusakte vastu võtta. ma pean siin eelkõige silmas äh, deklareerimata tööd, äh, samuti meremeeste õigusi ja nõndanimetatud EURES-määrust Euroopa platvormi loomine deklareerimata töö vastu on meie peamine prioriteet Euroopa Parlamendiga peetavates läbirääkimistes. deklareerimata töö kahjustab äh, väga tõsiselt nii äh, tööandjaid kui töövõtjaid, ettevõtteid ja ühiskonda üldisemalt samuti äh, mõjub, mõjub see kahjulikult töökohtade kvaliteedile, konkurentsivõimele, töö viljakusele, elakestvale õppele ja loomulikult ka eelarvetuludele. me loodame, et kõik riigid osalevad selle platvormi töös, see oleks oluline vahend piiriüleseks koostööks Euroopa Liidu tasandil. nõukogu toetab komisjoni ettepanekuid ning meie oleme valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga samuti oleme valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga äh, meremeeste õiguste direktiivi eelnõu osas. me tahame meremeestele tagada samad info- ja konsulteerimisõigused kõikides liikmesriikides nagu siis muudelegi ametitele. see tagaks võrdsemad tingimused kala, kalandus- ja meresõidu- ja laevandussektoris. arutelud sotsiaalpartneritega on äh, viinud siis kokkuleppeni nõukogus möödunud aasta detsembris. ma leian, et see äh, kokkulepe on piisavalt paindlik, et arvestada ka ähm, laevandussektori eripäradega. me tahame alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga selleks, et see direktiiv saaks meie eesistumise ajal vastu võetud keskenduksin ka Eurese määrusele, mille osas nõukogu samuti detsembris kokkuleppele jõudis. Eurese reform on väga oluline selleks, et edendada Euroopa tööjõu äh, liikuvust ja üldse olukorda tööhõive alal parandada, andes inimestele parimat infot vabade töökohtade kohta. Eurese võrgustik on väga oluline ka selleks, et viia siis tööotsijate oskused vastavusse olemasolevate töökohtadega me tahame ka selle ettepaneku osas alustada siis Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi. lõpetuseks lühidalt ka sellest, mida me Euroopa poolaasta raames plaanime teha me tahame, et Euroopa poolaasta kulgeks ladusalt ja tõhusalt ja et kõik osapooled oleksid kaasatud. erilist tähelepanu pöörame aruteludele uute tööhõivesuuniste vallas. Need suunised on olulised selleks, et tasakaalustada tööhõive ja sotsiaalaspekte makromajanduslike ja rahanduslike aspektidega. ma olen täiesti kindel, et teie komisjoni abil õnnestub meil selles vallas edusamme saavutada. ootan äh, eelseisvat koostööd teiega selles küsimuses. samuti toetame EBSCO ettevalmistama komisjoni tööd, mille eesmärk on parandada Euroopa poolaasta tõhusust. kooskõlas Sotsiaalkaitsekomisjoni ja Tööhõivekomisjoni algatustega oleme me valmis tegutsema nõukogu järeldustega mõlema eh, poliitika taaskäivitamiseks ja loodetavasti saavutame siin kokkuleppe meie eesistumise ajal ja lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ja erinevaid ameteid, sotsiaalpartnereid, vabaühendusi äh, abi eest äh, meie eesistumise programmi koostamisel tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas. iseäranis tahaksin aga tänada Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, äh, Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi Tööohutuse ja Töö Tervishoiuametit ja Põhiõiguste Ametit. Äh, suur aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele, äh, mis puudutavad meie prioriteete ja eesistumise programmi, aitäh! Thank you, minister Aug-. aitäh, härra minister, selle sissejuhatuse eest. nüüd kuulate kommentaare ja küsimusi ning kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, igaüks kaks minutit ja siis edasi ülejäänud kõnelejad, kes on märku andnud ja see nimekiri on väga pikk ja väga paljud soovivad teile küsimusi esitada. kõigepealt proua Morin Chartier, kes on Rahvapartei koordinaator, kaks minutit. suur tänu teile, proua esimees, härra minister ehm, täname sõnavõtu eest ning samuti selle ülevaate eest, mille meile esitasite ehm, rääkides teemadel, mis on teie meelest äh, olulised meie komisjonis. kaks punkti selles osas, mis puudutab tööhõivet ja millele sooviksin teie tähelepanu juhtida. Te rääkisite noorte tööpuudusest ja noorte garantii tähtsusest ja tõhusate programmide ellurakendamisest. sooviksin pöörata teie tähelepanu ühele spetsiifilisele punktile. nimelt praegusel hetkel on noori nii piisavalt palju, äh, töötuid noori äh, vanuses kakskümmend, sama palju noori vanus kakskümmend viis kuni kolmkümmend töötud kui, kui vanuses viisteist kuni kakskümmend, olgem ettevaatlikud. Äh, tihtipeale ülikoolides õppivad noored varjavad seda, kui palju noori tegelikult töötud on. sooviksin küsida, mida soovite teie teha, suudate teha oma eesistumise ajal selles konkreetsel teemal eh, nende eh, viieteist kuni kolmekümne aastaste noortega, kes on töötud. teiseks, selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu, tööpuuduse vastu, eh, on kõige parem relv koolitus. mida kavatsete te spetsiifiliselt teha kvalifitseerimata noorte äh, aitamiseks, kes lahkuvad koolist ilma diplomita, sest äh, see äh, just äh, on kõige otsesem tee pikaajaliseks töötuks saamiseks, millest te just enne rääkisite. kolmas punkt. Te rääkisite elukestvast õppest. sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, et äh, kogemuse äh, omandamine on oluline küsimus, mille osas meie sotsiaalpartnerid sooviks meil samuti, soovitaks meil samuti edasi minna. kogemuste omandamine on ju kokkuvõttes ikkagi äh, palgasaajate kätes ja teine oluline, eh, teised olulised küsimused on eh, meeste ja naiste vaheline võrdsus. sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, et eh, kriis sundis just naised eriti palju töökohtadest ilma jääma. millised on teie lahendused? ma sooviksin öelda ka seda, et äh, mina olen äh, just äh, merel töötavate inimeste töötuse küsimustes raportööriks, nii et loodetavasti suudame ka sellele probleemile teie eesistumise ajal lõpu teha, tänan. Uh, aitäh ja järgmisena sotsiaaldemokraatide koordinaator proua Steinruck, palun. kõnelejal pole mikrofoni. jah. suur tänu, härra minister. pärast seda, kui ma teie eesistumise kirjaliku töökava lugesin, olin natukene pettunud. nüüd, kui te siin suuliselt veel selgitusi andsite, on siiski lootuskiiri näha. Jean-Claude Juncker ütles, et sotsiaalne Euroopa peaks saama kolm A-d kolme A reitingu ja seda ootavad meilt ka inimesed. üks kõige suuremaid probleemi viimastel aastatel on, on, on olnud just äh, palga ja sotsiaaltumpingu vastane võitlus, nimelt et meil on kogu aeg olnud siin konkurents kõige odavamate töökohtade üle. kuidas Läti eesistujariigina kavatseb seda probleemi konkreetselt lahendada, meil on olnud piisavalt konverentse, meil on piisavalt näiteid ja fakte selle kohta, kus meil on probleeme, alustades töötajate lähetamise direktiivist, sinna juurde tuleb veel ka renditööjõu äh, direktiiv ja nii edasi, aga meil on tõesti väga palju probleeme, mille puhul inimesed äh, meilt lahendusi ootavad veel üks küsimus, pikaajalise töötuse vastane võitlus, te ütlesite, et komisjon kavatseb ka selle küsimusega põhjalikumalt tegeleda. pikaajaline töötus toob endaga kaasa ka sotsiaalseid probleeme ja ka tagajärgi kogu ühiskonnale, aga tegemist on küsimusega, mille puhul me võimalikult kiiresti peame tegutsema hakkama, sellepärast et see mõjutab tõesti väga paljusid erinevaid eluvaldkondi. Te ütlesite, et eile kohtusite kolleegidega naiste õiguste komisjonist. ma eeldan, et ka nemad ütlesid teile, et me emapuhkuse direktiivi puhul soovime nõukoguga kokkuleppele jõuda. mida kavatsete teie ette võtta, sest meile hakkab aeg lõppema? sotsiaalne dialoog meie komisjoni ja ka sotsiaaldemokraatide jaoks on väga tähtis. see tähendab, et kui sotsiaalpartnerid on kokkuleppele jõudnud, siis meie leiame, et nõukogu neid kokkuleppeid ka tunnistab ja nendega arvestab. see on tõesti veel ka üks väga tähtis mõte, mille tahtsin välja tuua um,. Uh, thank you uh,, sorry uh,. I will give the floor. aitäh. järgmisena proua Haakin ALDE fraktsioonist. Thank you and first of all. aitäh, kõigepealt äh, tere tulemast ministrile meie komisjoni ja vabandan, et jäin natukene hiljaks, ma ei tahtnud seda teha, aga teisiti ei õnnestunud, nii et natukene algusest jäin teie kõnest ilma, aga eks ma kolleegidelt pärin, mida te ütlesite. mul on mõned äh, küsimused. Te mainisite EURES-i ühte oma prioriteete. eile ma rääkisin ühe kolleegiga, Martinaga, ja tema ütles, et tema on viimasel ajal EURES-e kallal töötanud ja tundub, et praktilises on ikka veel väga palju probleeme informatsiooni, keeletõkete äh, ja ka kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamisega. nii et tahtsin küsida, mis on teie arvamus ja mida on või võimalik teha selleks, et EURES tõesti hakkaks korralikult toimuma, sest vähemalt minu teada praegu see nii ei ole teatud juhtudel. Te mainisite noorte töötagatist ja noorte tööpuudust kas te kutsute liikmesriike üles, et nad kohe alguses võimalikult palju paiskaks nende projektide rahastamiseks? ja mis edusamme on selles osas tehtud. Te mainisite ka töökohtade kvalifikatsiooni. töö ja elutingimuste parandamise keskus on praegusel hetkel lõpetamas hinnangut, mille tulemusi soovitakse meile esitada veebruarikuus. võib-olla te saate ka selle kohta juba meile esialgset informatsiooni anda. Te mainisite ka puuetega inimesi ja võrdseid võimalusi ma tahaksin teada, kas te kavatsete konkreetseid samme või algatusi teha selleks, et võrdsed võimalused oleksid tagatud ka puuetega inimestele. aitäh, et te mainisite ka puuetega laste institutsionaalset äh, hoidu, vähemalt kolleegid mainisid mulle, et olite seda teinud Te rääkisite Euroopa majandus poolaastast ähm, ja selle ühtlustamist ja ütlesite, et tööhõivejuhised peaksid olema tasakaalus majanduslike kriteeriumitega. kas öö, äh, ma võin teilt küsida, kuidas te kavatsete ka selles osas edasi minna? aitäh, järgmisena härra Siliki ootis, kes on kuue NGL fraktsiooni koordinaator. aitäh! aitäh! proua esimees, härra minister, ka mina tervitan teid. tööpuudus euroalal, eriti just noorte hulgas, on väga suur. vasakpoolsed leiavad, et neoliberaalne poliitika on äh, masendust veelgi suurendanud ja Lõuna-Euroopa majandus on põlvili ning see veelgi suurendab tööpuudust ja seega vaesust ja äh, sotsiaalset tõrjutust. memorandumi riikides on tööpuudus väga kõrge ja töötute õigusi trambitakse jalge alla. kollektiivsed palgarääkimised ei ole ka väga edukad olnud. Euroopa Liit koordineerib tööturgusid ja Euroopa Liit peaks küll koordineerima tööturgusid, kuid ta ei see teda, kuid ta ei tee seda väga paljudes valdkondades ja seega kaovad järjest töökohad ning Junckeri komisjon ei kavatsegi sekkuda sellesse. kui me teie eesistumise prioriteete vaatame, siis kõlab kõik positiivselt, eriti mis puudutab praeguse kärpepoliitika lõpetamist ja sellepärast tahaksin teilt teada, mida teie kavatsete ette võtta selleks, et äh, tööturgu kaasavalt edasi arendada ja leida just noortele töökohti, sest tundub, et praegu kasutatud poliitika ei ole olnud väga edukas. ja kuidas on lugu Euroopa majanduspoolaastaga? meil ei tohi olla sellist poliitikat, mis sotsiaalset kokkuhoidu paljudes liikmesriikides lõhub. kuidas on lugu ka töökohtade säilitamisega? kärpepoliitika tõttu on väga paljud töökohad läinud kaduma ja ka majandus poole aasta eesmärke on täidetud, tegelikult äh, töövõtja tervise, töövõtjate tervisega riskides. meil on vaja sotsiaalset dialoogi ja tõesti selle dialoogiga tuleb veel Läti eesistumise ajal alustada. mida te kavatsete ette võtta selleks, et sotsiaalne dialoog kui selline ka tõesti liikmesriikides käima lükatakse, et sellel oleksid ka tulemused? aitäh! ja nüüd Jean Lambert, Roheliste fraktsiooni koordinaator. aitäh! proua esimees, suur tänu ka ettekande eest. meil oli väga hea meel, et te rääkisite äh, töökohtade kvalifikatsioonist. Ähm, ma oleks tahtnud, et te rääkisite ka sellest, kust need töökohad äh, tulevad. meie fraktsioon võitleb keskkonnasõbralike roheliste töökohtade eest madala süsinikuga majanduses ja me tahaksime teada, mida teie sellest osas arvate. Te rääkisite ka tervise ja ohutusriskidest. me tahaksime teada, kas teil on ka konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, tööjõud nendes rasketes olukordades äh, kuidas tööjõudu nendes rasketes olukordades äh, koolitatakse? et kas äh, töövõtjad kavatsevad kuidagi inimesi koolitada või nad arvavad, et seda on juba tehtud? ja ka kaasav äh, ja jätkusuutlik tööturg. me näeme, et väga paljudes liikmesriikides on lõhe kõrge kvalifikatsiooniga, kõrge palgaga töökohtade ja madala palgaga töökohtade vahel ja nii-öelda keskel asuvate, selles skaalas keskel asuvate töökohtade puhul on olukord väga halb, nii et kuidas investeeringute paketti kavatsetakse kasutada ka selleks, et seda probleemi lahendada, et inimesed ei jääks nii-öelda tupikseisu seal madalapalgalises, madala kvalifikatsiooniga töökohtade pooles. aitäh! ja selles voorus viimane sõnavõtja on proua Gea EFTD fraktsioonist. see president neil aitäh, proua esimees. tervitan siin härra ministrit ja soovin palju edu Läti eesistumiseks. ma loodan, et teil õnnestub saavutada rohkem kui eelmisel eesistujariigil Itaalial. oleks tõesti väga kahju, kui kuluksid jällegi kuus kuud, ilma et midagi tehtaks olukorra parandamiseks Euroopas. kui ma vaatan teie programmi, siis tekkisid mul mõned küsimused. siin räägitakse jälle korra poliitilistest reformidest, aga need reformid äh, näiteks Kreeka näitel ja Kreekale peale pandud poliitikate näitel ei ole väga veenvad. mulle tundub, et see ei ole kõige õigem lähenemine selleks, et praegusest olukorrast välja tulla ja praegusel hetkel me ju näeme, et pigem on majandus stagneerimas ja deflatsioon on ka juba esile tulnud. tööpuudus suureneb, töötuid on üha rohkem. tahtsin ka kaasavat majandust ja poliitikat mainida. ma oleksin tõesti tahtnud, et te oleksite rääkinud ka sotsiaalsest kaitsest ja sellealasest poliitikast. meil on puudu sotsiaalsest kaitsest, töövõtjad, kes on kaotanud töö, neile, neid ei kaitse mitte miski ja tegelikult ei kaitse mitte miski ka neid, kellel veel töö on. miinimumsissetulek peaks olema ka tagatud, meil näiteks on see Itaalias olemas. ja tahaksin ka Eurese ettepaneku juurde tagasi tulla. siiamaani tundub mulle, et äh, siin on väga palju lünkasid, ei ole antud piisavalt informatsiooni ja mulle tundub, et ka kommunikatsioonitöö ei toimi päriselt. kui on palju küsimusi esitatud, äh, siis vastuseid kahjuks ei tule. ja kuidas on olukord liikuvusega? liikuvus peaks ju olema pigem võimalus kui mingi sund. teatud liikmesriikidest töötud määrad on nii kõrged, et noorte ainsaks võimaluseks on lihtsalt koduriigist lahkuda ja ka olla nõus äh, selliste töötingimustega, mis ei taga mitte mingit kaitset. aitäh, see oli esimene küsimuste voor ja nüüd anname sõna härra ministrile, et kuulda tema vastuseid Jā, paldies. Jautājumi bija eh, ļoti daudz, un es mēģināšu. Teile küsimuste eest. Küsimusi oli väga palju. Ma üritan neist kokkuvõtet teha. Ja neile ka vastata. Kõigepealt ma puudutaksin küsimust ehm, noorte töökohtade ja noorte garantiide kohta. Nagu ma sõnavõtus enne ütlesin, siis noorte tööpuudus noorte garantii, vabandust, on ähm, algamas, liikmesriikide valitsused on esitanud oma programmid, mis on väga erinevad. Lätis näiteks noorte garantii äh, siin rakendatakse noort, noortele kuni kahekümne üheksanda eluaastani ja see katab kahekümne viiendast kolmekümnenda eluaastani noori. ma tean, et teistes olukord-, riikides on samamoodi tehtud. oleme eh, arutanud olukorda, vaadanud, milliseid vabu töökohti on olemas ja sellega seoses ma ka rõhutan vajadust eh, põhjalikku analüüs eh, läbi viia olemasolevate töökohtade ja samuti ka madalapalgaliste töökohtade küsimuses. lisaks kvaliteetsetele töökohtadele peame muidugi arvestama ka üleilmastumise mõjuga. mis puudutab, mis puudutab mittesobivaid oskusi ja näiteks sellele, et äh, EURES regulatsioonile tuleb rohkem tähelepanu pöörata, siis äh, meenutaksin teile, et äh, nõukogu on omapoolse otsuse juba teinud, nüüd peab kokkuleppele jõudma Euroopa Parlamendiga, et me saaks asjadega edasi minna. olen täiesti nõus sellega, mida öeldi, ehk siis, et noored äh, käivad koolis, keskkoolis, ülikoolis, see on äh, üks võimalus, akadeemiline haridus, kuid kas selline inimene on valmis äh, tulema ka tööturule, kui tal on ainult äh, nii-öelda akadeemiline haridus? peaksime keskenduma sellele, et neil noortel peaksid olema praktilised oskused, vastasel korral ei ole nad valmis äh, tööturule tulema, nad ei ole valmis otsuseid langetama selles äh, olukorras, see tähendab seda, et meile peame, me peame praktiliste oskustega tegelema ja noortegarantiid on üks võimalus seda teha. Äh, siis oli siin küsimusi, mis äh, puudutasid dumping, palkade dumpingut jätkusuutlikkuse rõhutamine eh, ning eh, kaasava tööturu korraldamine. Eh, meie arvates need tööturud peavad palju paremini toimima Euroopa Liidus üldiselt ja kõik koos peame me need probleemid lahendama. ja näiteks äh, deklareerimata äh, äh, töö, mille vastu me võitleme, see on samuti üks äh, oluline samm selleks, et tööturu probleeme lahendada, sest kui me vaatame üldiselt Euroopa Liidu olukorda, siis kui vaatame, mis toimub erinevate plaanidega, mis juhtub näiteks maksuvastase võitlusega, see on samuti osa deklareerimata äh, tööst, sest neid äh, ei äh, tegi kõige alami, madalamal tasemel, vaid kõige kõrgemal tasemel nii-öelda püramiidi skeemides. me peame nüüd ülevalt alla äh, lähenemist rakendama, et selline hall äh, ala eksisteerida ei saaks. loomulikult on selleks väga oluline ka ähm, äh, koostöö erinevate tööturuasutuste vahel, äh, eelkõige, et selliseid olukordi ära hoida. nüüd puuetega inimesed. nagu ma seda varem ütlesin on meil vaja ka sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörata. ma, me sellega seoses korraldame kõrgetasemelise konverentsi puuetega inimeste küsimuses, mille eesmärgiks äh, on äh, küsimuse edasist arengut elavdada. olen arutanud asju oma kolleegide ja ministritega ja oleme arutanud erinevaid äh, tõkkeid, mis esile on kerkinud, et lahendada nii tööturu kui ühiskonna üldisi probleeme. ning äh, kokkuvõttes võib öelda, et äh, tervise ja tööjulgeolek äh, on samuti olulised osad meie eesmärkide seas, tegeleme selle küsimusega, oleme valmis sellega äh, ka märtsis EBSCO nõukogus seda arutama. nüüd minnes edasi, küsimused selle kohta, mis puudutab Euroopa semestrit ja tööturu, tööhõive suuniseid, siis äh, praegusel hetkel loomulikult äh, on meie prioriteet see, et äh, asjad liiguks võimalikult sujuvalt et äh, kõik otsused oleks võimalikult kvaliteetsed, kuid samas peaksime me äh, arutama asja ka sotsiaalpartneritega, äh, kaasates loomulikult ka Euroopa Parlamendi. et garanteerida, et semester oleks kvaliteetne ja toimiks hästi nagu ma seda ütlesin, ootan huviga teie eh, komisjonipoolset arvamust, meie jaoks on see väga oluline, et eh, kõigi selliste teemadega edasi liikuda. Tad mums vēl bija jautājumi. Siis oli siin küsimusi, mis puudutasid meie prioriteete ehk siis äh, jätkusuutlik äh, töökohad, kuidas teha kõik selleks, et äh, uutel töökohtadel, uued töökohad oleks kvaliteetsed, jätkusuutlikud, pikaajalised. siin oli küsimusi erinevate sektorite kohta. mina arvan, et me ei peaks sektoripõhiselt seda asja arutama. praegusel hetkel viiakse läbi uurimust selle kohta, millised äh, investeeringud oleksid vajalikud ja <clears throat> tulemused peaks tulema jaanuari lõpus või veebruari alguses, võtame selle aluseks äh, märtsikuise EBSCO nõukogu äh, ettevalmistamisel ja võib-olla ka juunikuise EBSCO nõukogu ettevalmistamisel. nüüd ressursid nüüd eh, küsimus on selles, kas ressursid või Junckeri plaan on eh, piisavad, me peaksime kasutama ära kõik olemasolevad vahendid igatahes, Euroopa Sotsiaalfondi, eh, kasutame ära ka uut Junckeri plaani, mille osas te tööd eesistujariik, et suudaks juba esmaste lahendusteni selle poole aasta jooksul jõuda, kas äh, selle kohta, kas äh, plaan üldse toimimisvõimeline on. rõhk tuleb asetada sellele, et tegemist on äh, investeeringutega, pikaajaliste investeeringutega, mille eesmärgiks on luua kõrget kvaliteetseid töökohti. siis oli siin samuti ka Ehm, kokkuhoiupoliitiku osas eh, küsimusi, eks iga liikmesriik otsustab, mis on nende majandusele kõige kasulikum ja kuidas eh, oleks võimalik kriis võimalikult kiiresti selja taha jätta. kuid eh, mainisin juba ka eile, et me teeme, tegeleme lahenduste leidmisega, näiteks äh, soolise lõhe ületamiseks äh, ja no me teame, et see lõhe on üle kolmekümne seitsme protsendi, meil on vaja kindlasti leida lahendusi. kui selline probleem on, siis tuleb sellest aidata üle saada ning üritame leida oma, esitada omapoolsed lahendused EBSCO juunikuise kohtumisel. Äh, tegu on ju kogu tööelu küsimusega, peame naiste puhul äh, arvestama seda, et äh, kas naine kasvatab lapsi või, või hooldab teisi pereliikmeid. peame ära hoidma pensionide erinevused nii et üritame selles osas samuti kokkuvõtteid teha. loodame, et liikmesriigid äh, on meiepoolsete järeldustega nõus, et me saaksime neid juunikuus vastu võtta ja edasi liikuda ja et arutada edasi äh,, rääkida tööelu ja äh, piisava pensioni küsimustest. nüüd äh, sotsiaalne dialoog mis puudutab sotsiaalset dialoogi, siis ma mainisin juba seda, et meie pöörame sellele küsimusele erilist tähelepanu, minu meelest on see väga oluline. sellepärast on meil ka kolmepoolne tippkohtumine planeeritud ja eesmärgiks on lahendada kõik äh, küsimused, kaasates kõik äh, osapooled. on väga hea, et äh, et meil ka üks asepresidentidest tegeleb sotsiaalpartnerite ja sotsiaalse dialoogi küsimustega. see tõstatab sotsiaalse dialoogi küsimuse veel kõrgemale tasandile. härra asepresident on ka äh, lubanud ka teavitada Euroopa Parlamenti edusammudest eh, ja sotsiaalse dialoogi edasisest arengust, see on äärmiselt tähtis samm edasi. ning mul mm, samuti tahaksin öelda, et mitteametlikule EBSCO kohtumisele kutsume oma sotsiaalpartnerid, et nende arvamus ära kuulda ja Lätis äh, näiteks äh, korraldavad äh, nad kõrgetasemelisi rahvusvahelisi konverentse, et arutada küsimusi, mis on seotud tööhõive ja vaesuse vähendamisega. üritasin vastata kõigile küsimustele, kui miski välja jäi, siis oleme valmis vastama ka kirjalikult. Thank you very much. aitäh, küsimusi tuleb veel nii et, et, et teil on veel võimalus vastata, aga aitäh selle esimese vastuste vooru eest. nüüd annan sõna proua Blinkevitšutele. aitäh. Äh, aitäh, et olete tulnud siia meie koosolekule, ma soovisin juba eile teile kõike head teie eesistumise ajal, tegemist on esimese Läti eesistumisega ja me saame aru, et see ei ole lihtne. aga eh, nüüd minu küsimus. Eh, kuidas te tagate selle, et komisjoni ettepanekute osas investeerimiskava teemal ka äh, sotsiaalsfääri tervishoiu ja tööhõivepoliitikaga arvestatakse. Äh, teie olete äh, minister, kes selle valdkonna eest vastutab, kuidas tahate te hoolitseda selle eest, et investeeringud on tööhõivesõbralikud? kas pöörate tähelepanu ka sotsiaalküsimustele ning kas invest-, investeeringute puhul arvestatakse ka sellega, kuidas need mõjutavad sotsiaalsfääri. Äh, veel üks küsimus. deinstitutsionaliseerimine Euroopa Liidu liikmesriikides, mida te konkreetselt silmas peate, millised meetmed äh, selleks protsessiks on ette nähtud? kuidas äh, siis inimesed, kuidas siis instit-, institutsionaliseeritud inimesi kaitsta, kui nad on deinstitutsionaliseeritud. Äh, kuidas te plaanite selles vallas strukturaalseid reforme läbi viia, kuidas te kavatsete hoolt kanda selle eest, kas selles valdkonnas äh, on sellised alternatiivsed ühenduse meetmed äh, rakendatavad? härra Kristensen. aitäh Äh, härra minister, aitäh äh, selle eest, et tutvutasite oma eesistumise töökava. Äh, mul on väga hea meel kuulda seda, mida te ütlesite töötervishoiu ja tööohutuse kohta. seda võib, ja et see ei ole mitte kulu, vaid investeering lõppkokkuvõttes annab selliste asjade ees hoolitsema palju suuremat kulu Eh, eh, see võimaldab meil ka ära hoida selle, et töötajad ei jää haigeks, et eh, neid ei taba muud õnnetused. me teame, et komisjon on väga palju pööranud tähelepanu sotsiaalsele dialoogile, dialoogile sotsiaalpartneritega ja me teame, et meil on ka kokkulepe sotsiaalse dialoogi osas, näiteks juuksurite vallas, juuksurite osas, me tahame äh, Äh, näiteks kaitsta neid, sest nad töö, puutuvad töö käigus kokku keemiliste ainetega, aga nõukogus on asi toppama jäänud, sest on teatud riike, kes ei taha teha vajalikke investeeringuid selleks, et kaitsta juuksurisalongides äh, töötaja, töötavate inimeste tervisi. kas te kavatsete selles vallas ka oma eesistumise ajal midagi saavutada? ja nüüd saab äh, küsimuse esitada ka äh, proua Štanuka Roheliste fraktsioonist. aitäh äh, härra minister, loomulikult soovin teile eelseisvaks kuueks kuuks kõike paremat. tegemist on kuue kuuga, kus te olete Euroopa Liidu tüüri juures, aga mulle teeb pisut muret üks asi, ma vaatasin läbi teie programmi, teie tegevuskava tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas ning mulle tundub, et see ei ole piisavalt ambitsioonikas just nimelt õigusloomeliste meetmete koha pealt me teame, et uus horisontaalne direktiiv mittediskrimineerimise ning võrdsete võimaluste koha, kohta on ette valmistamas, aga ma ei näe seda teie tööprogrammis Äh, võrdsuse koha pealt te ütlete, et te jätkate tööd võrdse kohtlemise direktiivi eelnõuga. Äh, seal direktiivis räägitakse sellest, et inimesi ei tohi mitte mingil põhjusel diskrimineerida, ei. aga äh, miks te olete valmis teetama ettepaneku, kas see ettepanek on juba olemas, te peaksite tulema ju välja oma algatustega, oma ettepanekutega, et selle teemaga tegeleda see oleks minu esimene küsimus, siis mind üllatab ka see, et et teie programmis äh, ei äh, räägita midagi äh, rahvusvähemustest, keelelistest vähemustest rassilistest vähemustest, usuvähemustest Äh, need asjad on ju ka kõik äh, diskrimineerimisteemaga seotud ja neid siin ei mainita. kas te olete siin lihtsalt äh, selle tähelepanuta jätnud või on see vahele väljajätmine sihilik? ja siis veel üks meie lätlaste jaoks keeruline küsimus, nimelt deklareerimata töö. Te rääkisite sellest, see on teie tegevuskavas, ma te-, me teame, et väga paljud meie kodanikud, kes töötavad Ühendkuningriigis, kannatavad selle all, et neil puuduvad sotsiaalsed tagatised nad teevad, töötavad mustalt ja seega neil ei ole mingeid tagatisi. ma arvan, et te tõesti võtate, äh, tegelete intensiivselt sellega ja siin saavutatakse ka mingi edu, eriti õigusloomeliste ettepanekutega. ja palun vastake nüüd nendele küsimustele aitäh nende küsimuste eest. alustan tööhõivega ja investeeringute kavaga ja äh, sellega, kuidas need kaks asja omavahel seotud on. antud hetkel on olukord Euroopa Liidus äh, selline, et me hakkame vaikselt kriisist välja tulema ja seetõttu on tõesti äärmiselt oluline, milliseid investeeringuid me ligi tõmbame, eriti pidades silmas tööturgu ja vajadust tööturul olukorda parandada ma ütlesin, et on väga oluline, kuidas me neid investeeringuid kasutame, samuti rääkisin ma sellest uuringust, mis Tööhõive instituut, instituudi poolt töökohtade võrdsuse vallas läbi viidi. ja millised on need majanduse sektorid, kus on kõrget kvaliteediga töökohad, need uuringud veel jätkuvad, aga ma olen veendunud, et et kuna tegemist on sellise horisontaalse teemaga, siis äh, meie oma eesistumise ajal äh, peame leidma õige tasakaalu sotsiaalpoliitika ja sotsiaalsfääri vajaduste ja majanduse ja majanduspoliitika vajaduste vahel. ma olen veendunud, et meil on vaja parandada koostööd ministeeriumite tasandil, nõukogus ja ma olen kindel, et kui me ühiselt pingutame, siis me leiame õige tee, kuidas edasi liikuda järgmine küsimus on deinstitutsionaliseerimine ja sotsiaalhoolekandepoliitika laiemalt. tõepoolest, viimastel aastatel ei olnud need teemad eriti päevakorral. Need arutelud, mida me plaanime käivitada ja millest ma oma sissejuhatavas sõnavõtus kõnelesin, Äh, meil on siis plaanis korraldada spetsiaalne konverents, kus osalevad eksperdid erinevatest valdkondadest, kes tutvustavad parimaid kogemusi ja üritavad välja pakkuda lahendusi selleks siis, äh, kuidas edasi liikuda. me peame tõesti üritama deinstitutsionaliseerida neid inimesi, peame nad ühiskonda tagasi tooma, ühiskonda lõimima ja äh, ideaalis ka tööturule lõimima Äh, see on valdkond, äh, üks valdkond, millele peaksime erilist tähelepanu pöörama, on praegu erinevates asutustes viibivate laste hulk, äh, kes on siis nendesse hoolekandeasutustesse sattunud erinevatel põhjustel. see teema minu arvates on eriti asjakohane nii et, et äh, tahaksin teid äh, üles kutsuda osalema Riias toimuvatel kõnelustel, ootan teiepoolset panust. me peame leidma äh, lahendused, aga meil ei ole vaja jalgratast uuesti leiutada, me peame siin vaatama, millised on paremad kogemused. ma olen ringi reisinud, olen näinud väga palju neid häid kogemusi, meil on lihtsalt vaja neid üle võtta ja ellu rakendada me kavatseme sellel konverentsil siis ära kuulata ekspertide seisukohad, jagada neid paremaid kogemusi, mis meil on ja neid siis ka üle võtta, aitäh! me oleme asu-, asetanud erilise rõhu just nimelt töötervishoiule ja tööohutusele, nagu ma ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin. töötervishoid ja tööohutus on see valdkond, mis parandab ettevõtete tööviljakust ja üldiselt toob kasu ühiskonnale laiemalt samuti räägime siis lapsepuhkusel olevatest emadest Äh, neile tuleb tagada sissetulek selleks äh, perioodiks ja nende töökoht tuleb säilitada, nii et, et see on olemas, kui nad äh, ema, raseduspuhku, emaduspuhkuselt tagasi tulevad. tegemist on sellised horisontaalsed küsimused, need on meie tegevuskavas ja me oleme üritanud nad sisse lülitada kõigisse poliitikavaldkondadesse ning loomulikult äh, Äh, loodame, et ka sotsiaalpartnerid selles osalevad, nii et, et töötervishoiu ja tööohutuse teema tõesti tõstatub kõrgemale tasandile ja et me anname sellele valdkonnale uut hoogu. Äh, siin räägite ka juuksuritest ja juuks-, juuksurite töötingimust. nii palju, kui mina tean, komisjon seda ettepanekut endiselt vaatab läbi, äh, konkreetsed ettepanekud ei ole veel esitatud, nii et siis Äh, ootame ära, millega komisjon välja tuleb ja siis vaatame, mis edasi saab. mis siis veel? proua Štanuka äh, kõneles diskrimineerimise vastasest võitlusest. loomulikult me jätkame tööd komisjoni ettepanekuga selles vallas Äh, arutelud äh, nende ettepanekute üle toimuvad liikmesriikide tasandil ja mis puudutab deklareerimata tööd, siis me rääkisime sellest platvormist, mis puudutab, puudutab deklareerimata tööd, see on meie tegevuse keskmes. Äh, deklareerimata töö toob endaga kaasa palju negatiivseid asju. maksudest kõrvalehoidmised, igasugused pettuseskeemid see mõjutab väga paljusid eluvaldkondi ning me loodame, et see platvorm ja, ja mitmed liikmesriigid on juba lubanud seal aktiivselt osaleda, aitab parandada piiriülest koostööd ja võitlust selle nähtusega, aitäh! aitäh, äh, proua Rodriguez järgmisena. Minister ähm, um, with... lugupeetud minister me kuulasime väga tähelepanelikult ära teie lubaduse kõrge kvalifikatsiooniga töökohti luua Euroopa Liidus. sotsiaaldemokraatide jaoks on see prioriteet. Teie käes on väga võimsad meetmed tagamaks seda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia investeerimis kahe tuhande kahekümne aasta e-, eesmärgid ka investeerimiskavaga täidetakse. tahan teada, kuidas te täpselt kavatsete noorte tööpuuduse vastu võidelda, just pikaajalise noorte tööpuuduse vastu ja vähendada neid inimesi, kes teenivad väga vähe. kui te keskendutute nendele eesmärkidele ja kasutada selleks äh, tulemustabelit ja muid meetmeid, siis meil on tõesti võimalik Euroopat sotsiaalsemaks muuta. aitäh ja Sean Simon, palun järgmisena. aitäh, proua esimees, aitäh, härra minister, teie sissejuhatuse eest. Teil on tõesti väga tähelepanu äratav tegevuskava, aga tahaksin tulla ametiühingute esindajate juurde, kes pöördusid ka minu ju poole. Nad soovisid komisjoniga rääkida sellest Rootsi erandist, mida mainis ka proua juhataja kohe siin alguses, sellest, et äh, direktiivi hakata rakendama. tegemist on inimestega, kes töötavad äh, rahvusvaheliste firmade jaoks, näiteks Marx ja Spenceri heaks, aga äh, neil on palgalepingud agentuuriga ja neid koheldakse kui keskaja, neil ei ole mitte mingeid õigusi, tahaksin teada, kas teie võiksite ka selle oma tegevuskava panna tõesti, rääkida komisjoniga, sellele probleemile oleks ka juba ammu pidanud lahendus leitama. Ann Sanders yeah.. Ann Sanders, palun. suur tänu teile, härra minister, suur tänu teie sõnavõtu eest, väga paljusid teie ehm, märkustest ja ettepanekutest me toetame. sooviksin eelkõige rõhutada ühte punkti. Eh, nimelt sooviksin tervitada teie soovi edasi arendada Euresti projekti. see on kahtlemata seotud minu hu-, eriliste huvidega, ma olen pärit piiriäärsest piirkonnast eh, ja ma arvan, et eh, Ehm, mobiilsus, mitte ainult pealesunnitud mobiilsus, vaid ka valikuline, võiks äh, olla tõeline valik tööhõive küsimustele. ja sellega seoses äh, sooviksin ma rõhutada veel kahte punkti, teile esitada ka küsimuse, sooviksin äh, toetada ähm, Euresi platvormi väljaarendamist piiritasandil, sest arvan, et siin on väga palju veel ära teha, ma olen ise pärit Elsassist Saksamaa on otse meie kõrval, seal on äh, töökäsi puudu, meil on aga kõrge tööpuudus. Need, äh, see platvorm aga võiks äh, piiriülest mobiilsust suurendada ning see on aga palju vähem traumeeriv kui kohustus või vajadus kolida sadade kilomeetrite kaugusele sooviksin ühtlasi toetada ka Euresti platvormi, mis tegelevad äh, näiteks koolitusküsimustega. ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, meil toimub pikem arutelu sel teemal, teemal hiljem Eh, kui eh, te räägite nõukogus EURES-ist eh, ja ütlete, et tuleb koostööd teha Euroopa Parlamendiga, siis ma tahaksin küsida, kas võiksite välja tõsta mõned küsimused, mis võiksid tekitada probleeme ja olukorra lahendused blokeerida? härra minister, palun Äh, jā, <clears throat> par äh, ilgtermiņa äh, bezdarba, par to pikaajalised töötud ja kuidas vähendada pikaajalist tööpuudust. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, on meil suured lõhed. kui me vaatame näiteks töötute hulka, siis viiskümmend protsenti töötutest on pikaajalised töötud ja see probleem tuleb lahendada. ma mainisin ka äh, seda, et väga suur vahe on puuetega inimestel ja nii-öelda tavainimestel. puuetega inimeste hulgas on tööpuudus veelgi suurem noore põlvkonna puhul tuleb meil samamoodi lahendada pikaajaline tööpuudus. komisjon on öelnud, et varsti, võib-olla juba meie eesistumise teisel poolel tuleb ta välja ettepanekutega pikaajalise tööpuuduse vastaseks võitluseks. see küsimus on ka komisjoni jaoks väga tähtis ja ka meie kui eesistujariigi jaoks, nii et nii kiiresti kui võimalik, kohe kui oleme saanud dokumendi komisjonilt, mis puudutab pikaajalist tööpuudust, liigume ka selles küsimuses edasi. EURES ja probleemid, mis on seotud EURES-ega. jah, detsembrikuus nõukogu leppis kokku EURES-e määruse osas nagu ma mainisin, nüüd me peame see, selles küsimuses läbirääkimisi pidama parlamendiga selleks, et edasi liikuda. Need läbirääkimised on ka võimaluseks ka nii-öelda töötud äh, ärkvele raputada, neid motiveerida selleks, et äh, me leiaksime inimesi vabadele töökohtadele. see programm võib tõesti ka korralikult toimima hakata, selle kaudu me saaksime tõesti käegakatsutavaid tulemusi saavutada, me saaksime suurendada inimes-, nende inimeste arvu, kellel on töökoht minu arvates ei ole siin äh, probleeme, mis tekiksid äh, nõukogu ja parlamendi seisukohast. kõik tingimused on olemas selleks, et see vastu võtta uh,. Protams, jā, bija jautājums par pagaidu darbu, kā tur tas, kā tas tiek izmant-. siin oli ka küsimus, mis puudutas uh, tähtajalisi töölepinguid. ükskõik, kas me räägime tööturust või maksudest, ähm, igas valdkonnas tuleb võidelda kuritegevuse vastu, nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. selleks, et ei hakataks ära kasutama seda, et äh, meil on teatud valdkondades seaduselüngad või et ka lihtsalt seadusi ära ei kasutataks, nii et meil on vaja hoolitseda selle eest, et sellist väärkasutust ei toimeks. aitäh, meil on ikka veel väga palju küsimusi, ma ei tea, kuidas me nüüd ajaliselt hakkama saame, aga nüüd annan Kristiina Morvaile sõna. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogyha valaki, aki nem ismeri. Aitäh! kui keegi ei tea, milline on reaalne olukord Euroopa Liidus ja kuulab teid, siis jääb mulje, et kõik on korras. et ei ole meil siin mitte mingisuguseid probleeme ja et äh, äärealadel ja Euroopa keskel on kõik korras. Teie olete samamoodi nagu mina pärit äärealalt ja te teate väga hästi, et äärealadel olevate inimeste olukord on halvem ja nüüd Läti eesistumise ajal oodatakse seda, et teie hakkate tõesti ka rääkima sellest, äh, kui raske on olukorda ära elada, ka sellepärast, et teie olete öelnud, et üks teie eesistumise motosid on ausus kui teie nüüd tõesti soovite siin Euresega nii palju tegeleda ja Eures toetada, see on programm, millega töövõtjate liikuvust suurendada, siis tahaksin teada, mida see tähendab teie riigi jaoks. kas see ei tähenda seda, et ajude äravool suureneb veelgi? näiteks Ungaris juhtus niimoodi, töötajad olid sunnitud lahkuma riigist ja meil meditsiinivaldkonnas juhtus see, et teatud haiglad ei saa inimesi enam ravida, sellepärast et kõik arstid on lahkunud, kuna nad oma palgast Ungaris ära ei elanud. vaesed riigid maksavad arstidele ja kvalifitseeritud tööjõule väga vähe ja sellepärast on nad kõik lahkunud. kuidas on olukord teie koduriigis, härra minister? võib-olla oleks nüüd viimane aeg, et hakatakse rääkima ka sellest, mida kogu see liikumisvabadus tähendab ja mida tähendab ühisturg, mida see tähendab meie riikide jaoks. praegusel hetkel tundub, et äh, tööjõud liigub ainult ühes suunas ja teises suunas liigub kapitaal. mina tahaksin teada, kui paljud investorid Lätist on läinud Lääne-Euroopasse ja palju nad seal investeerisid ja milliseid tulemusi nad seal saavutasid. miks lähevad töötajad minema? sellepärast, et palgad on liiga madalad sissetulek on liiga madal, seda tuleks muuta, meil ei ole vaja siin liikuvust tugevdada ja toetada, vaid ühtekuuluvust tuleks suurendada. me peaksime Euroopa Liidus vastu võtma õigusnormi, mille kohaselt äh, peaksid äh, töövõtjad siiski töötama enda koduriigis, kui võimalik ja peale selle tuleks äh, ka ühtlustada palkasid, et ei ole mitte nii, et teenid nii palju äh, kui see, mis on sul äh, passis kirjas. Äh, suur tänu. kuulates teie ettepanekuid ja mõtteid, on mul selline küsimus. kas praegusel hetkel, kui me näeme, et on äh, soov teha majandusasju pisut teistmoodi ehk ühest küljest investeeringute osas ja teisest küljest ka rahanduspoliitikat soovitakse muuta euroalal ja soovitakse ka suuremat eelarve paindlikkust. ühesõnaga sellisel erilisel majandushetkel asja, sellisel hetkel, praegusel hetkel majandused on teistmoodi, kuid samas sotsiaalküsimustes ei ole. kas ei peaks kasutama ära teie pooleaastast eesistumist et äh, see suunamuutus, mis on väga algses faasis, äh, toimuks selle raames kas äh, nõukogu komisjoni, Euroopa Parlamendi sotsiaalpartnerite vahel sotsiaalküsimustes, mis aitaks paremini vastata esile kerkinud küsimustele, eelkõige kahele, mis on väga olulised, kolm õigemini, kolmele. kõigepealt see, mis puudutab äh, võrdsust äh, töötajate äh, lähetatud töötajate õigustes, sest äh, praegusel hetkel uue investeerimisplaaniga on võimalik ähm, seda küsimust tõsisemalt arutada. teine, mis on äärmiselt oluline küsimus, mida on korduvalt mainitud, see puudutab siis nii-öelda mustalt töötamist, illegaalselt töötamist Eh, teha, tegeletakse selle küsimusega, aga mis selle platvormi taga on? Eh, siin on eh, aga nõukogul oluline roll mängida, sooviksime teie arvamust selles osas, puudut-, läheb kaugemale kui maksudest kõrvalehoidmine ning kolmaks tahaks, see on pisut provokatiivne, alati räägitakse, et on vaja struktuurilisi reforme läbi viia. see on kummaline Prantsusmaal, tähendab, prantsuse keeles see tähendab seda, et hakatakse struktuure reformima tegelikult see tähendab lihtsalt liberaalseid reforme, mis tähendavad tööturu reformimist. kui soovime eh, tööhõive küsimustes reforme, eh, siis, eh, siis oleks vaja põhimõtteliselt fundamentaalselt reformida tööturgu ja mitte ainult seda. meil on veel viis kuni kuus küsimust, loodetavasti äh, suudate võimalikult lühidalt vastata, siis võib-olla saame õigeaegselt valmis ka, üritage võib-olla vastata. <clears throat> ja no firma kaarta äh, viie. jah, kõigepealt üks äh, põhiõigusi Euroopa kodanike jaoks on ju vaba liikumisõigus sellega seoses igaühel, kes äh, töökohta otsib, peab olema võimalik seda teha ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. kuulsin, et, et mõningates riikides äh, on see teistmoodi, minul oli kahtlane õnn äh, elada raudse eesriide taga mina arvan endiselt, et tegu on ühe olulise põhiõigusega, mis, äh, mida tuleb kaitsta. nüüd, mis puudutab Eurest ja Eurese platvormi, siis äh, ma juba äh, mainisin Eurose platvormi Äh, siis äh, see annab võimalusi äh, esialgu vaid ühtedele, kuid võib-olla kunagi tulevikus ka teistele. võib-olla avaldus, annab see võimaluse näiteks tagasi tulla ja Äh, nagu meie peaminister ütles, äh, soovime selle äh, plaaniga edasi tegeleda kogu oma eesistumise ajalt, kuni programm hakkab tõeliselt toimima. toovataksime välja töötada selged kriteeriumid. sotsiaalsed elemendid on selles kindlasti sees, see puudutab tööturu küsimusi äh,, Eh, mis aitaks meil otseselt eesmärke täita Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. nüüd, mis puudutab eh, siis deklareerimata töökohti, nagu ma enne seda ütlesin, on see oluline eh, küsimus, see on kõrgelt, see on suure tähtsusega kõigi liikmesriikide jaoks. Eh, sel-, võib-olla mõnes riigis on need reformid vajalikumad kui teistes. loomulikult tuleb see asi kõik eh, üle vaadata. investeeringud peavad olema hästi suunatud, tõhusad. ja siis saame kasutada selliseid äh, Äh, vahendeid nagu äh, noorte garantii ja nii edasi ja kasutada vahendeid, mida tööturul kõige rohkem vaja on. peame tõsiselt selle teemaga edasi tegelema, mitte ainult äh, eesistuja või nõukogu, vaid ka liikmesriigid peavad sellega tegelema. nüüd sotsiaalne õiglus ja Junckeri investeerimisplaan nõukogu arutame neid küsimusi kokkupuudetes sotsiaalpartneritega. näiteks tegeleme e, ka praegu uurimustega, kus oleks kõige parem investeerida, et nad oleks e, kulutõhusad paljud programmid, mille me oleme välja töötanud, paneme väga äh, suure rõhu koostööle sotsiaalpartneritega. E, ja Eh, kutsume üles sotsiaalpartnereid, et nad samuti aprillis toimuvale EBSCO kohtumisele oma seisukohad saadaks. It's a strain <laughs> uh,. I give the floor to uh... Esti, nüüd Karima Telli Rohelistest. härra minister, mina soovin teile edu teie eesistumiseks väga hea, et te olete töötervishoiust äh, ja tööohutusest teinud oma prioriteedist. seda ma olen nõudnud juba kolm aastat, ma olen olnud äh, töötervishoiu ja tööohutuse teema raportööriks ja äh, ma sooviksin teile edu, aga miks? sellepärast, et meie ühiskond on praegu jõudnud punkti, kus kõik on pea peale pööratud Eh, Oxfami raport avaldati paari päeva eest, eh, kus öeldi, et üks protsent eh, maailma kõige rikkam, see on see üks protsent oma, omab ligemale üle poole maailma rikkusest. jah, meil on need võimsad, kes käivad koos Davosis, aga nemad moodustavad ainult ühe protsendi ja suurem osa neist pole isegi mitte Euroopas Äh, mul on üks küsimus, kas ei ole aeg äh, äh, asju muuta, kas ei oleks aeg, et riigi ja valitsusjuhid saaksid aru selleks, et nad ei ole võimul mitte selleks, et kaitsta ühe protsendi huve, vaid selleks, et esindada üheksakümmend üheksat protsenti. niisiis, mina aitan teid, härra minister. väga lihtsalt Äh, ma arvan, et nii nagu Guillaume Balaski, ma arvan, et meil tuleb neid äh, muutusi ära kasutada, tulla välja uute lahendustega, uuendustega, meil on massiline tööpuudus. Äh, me, meil on vaja luua töökohti, need ei tule kuskilt iseenesest. nii et, et kõigepealt tuleks pöörata tähelepanu töötute vajadustele ja eh, eurooplased ei ole töökindlustuse vallas võrdses olukorras, nii et, et meil oleks Euroopa tasandil vaja tõstatud küsimus töötu abirahade kohta, seda, seda oleks praegu vaja teha. see oleks minu esimene mõte. ja teine mõte, eh, see ei ole sugugi uus, aga mulle see meeldib nii, et äh, äh, me siin Euroopa Parlamendis ja äh, Sotsiaalne Majandusnõukogus oleme koostanud väga palju raporteid ja me oleme, nendes kõigis on öeldud, et äh, me ei saa sellist vaesust lubada, meil praegu on, me oleme võtnud äh, vastu miinimumpalga osas mitmeid otsuseid. kas te arvate, kas oleks võimalik see miinimumpalk läbi suruda? Joel Malang aitäh, härra minister, suur aitäh, et te siia tulite äh, äh, äh, nii meditsiinis kui poliitikas, kui me paneme, kui me paneme vale diagnoosi, siis me ravime ka valesti. ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te meile ütlesite ja te tõesti esitasite põhitähtsusega küsimusi Äh, millised on need põhjused, mis on kaasa toonud kuuekümne aasta pikkuse Euroopa poliitika läbikukkumise? Äh, äh, meil on tõsised probleemid majanduses, rahandusvallas, paljudes euroala riikides ja eriti tõsised probleemid on meil sotsiaalsfääris, tööhõive vallas, sotsiaalkaitse vallas. minu küsimus, härra minister, on väga si-, selge kas teil on plaanis oma eesistumise ajal eh, ka eh, kriitiliselt eh, olukorda hinnata ja hinnata ka enesekriitiliselt Euroopa poliitikat, mida juba aastaid on läbi viidud, aitäh! aitäh, Marek Luura! Dziękuję. E, Hello? Yes, okei okay.. Thank you. E, kus te olete? aitäh, mul on väga hea meel, et äh, Läti on pööranud niivõrd, äh, pöörab niivõrd äh, olulist tähelepanu puuetega inimestele. tahtsin juhtida teie tähelepanu ühele olulisele dokumendile, mida meie puuetega inimesed Euroopas ootame juba pikka aega, tegemist on Euroopa puuetega inimeste hartaga. me nimetame seda ka puuetega inimeste hartaks. selle dokumendi eesmärk on äh, aidata inimestel, kes on puuetega, kasutada neid lahendusi, mis juba olemas on, nii et äh, nende mobiilsus oleks suurem ning eh, info põhjal, mis mul on, tean ma, et Euroopa Komisjon on eh, eh, selle harta ettevalmistamise vallas juba edusamme teinud, nii et, et võib-olla see valmib juba sellel aastal. tahaksin teilt küsida või tahaksin paluda, et te tegeleksite ka selle teemaga puuetega inimeste hardaga, sellepärast et see, mida teie selles vallas teete, võib olla väga oluline, aitäh! aitäh ja Renate Veeber, aitäh! minister, mul on küsimus, mis on ilmselt poliitilist laadi mina toetan vaba liikumist, mina ei kujutaks ette Euroopa Liitu ilma inimeste vaba liikumisega, ma ei pea silmas siin ainult kaupade, kapitali ja teenuste liikumist, ka muidugi inimeste liikumine on oluline, töötajate liikumine on minu jaoks väga oluline. aga ma olen kindel, et te teate, et on ka selliseid poliitikuid, neid ei ole küll palju, aga mõnedes riikides neid on, kes leiavad, et liikuvust tuleb piirata need poliitikud väidavad, et inimesed lihtsalt liiguvad ringi ja üritavad leida äh, sotsiaalseid hüvesid, kuigi mingeid dokumentaalseid tõendeid selle kohta ei ole. Teie äh, eesistumise ajal toimuvad valimised mitmetes liikmesriikides ja on üsna tõenäoline, et sellist lähenemist äh, kasutatakse ikka ja jälle ja ma ütleksin, et sellist lähenemist väärkasutatakse mina tahaksin küsida, äh, kuidas äh, te olete pla-, plaaninud oma eesistumise ajal selliste väidete vastu äh, võidelda, iseäranis nõukogus, aitäh! aitäh ja härra minister, palun! üritan vastata kokkuvõtlikult kõigepealt äh, äh, toetavad meetmed nendele, kellel pole tööd. Äh, loomulikult töö on üks lahendus, mis aitab vaesust vähendada, nii et, et me peame tegema kõik selleks, et me saaksime investeerida töökohtade loomisse. ma olen korra, korduvalt korranud, et need töökohad peavad olema kõrge kvaliteediga see on peamine eesmärk kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. kriisijärgne periood kõikides majandussektorites nõuab meilt, et me looksime võimalikult palju kõrgekvaliteedilisi tööpuud, töökohti ja vähendaksime niimoodi kõrget tööpuudust. nii et, et meil oleks tõesti võimalik saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid loomulikult eh, eesistujamaa ja komisjon teevad tihedat koostööd, eh, samuti eh, teeme koostööd järgnevate eesistujamaadega, meil on vaja teha koostööd selleks, et saavutada meie ühised eesmärgid. eesmärgid, millest on kasu kõigile Euroopa Liidus. nüüd siis nõndanimetatud hüvede turism, jah me oleme sellest nähtusest kuulnud. et inimesed lihtsalt reisivad ringi, püüavad leida kohta, kus äh, toetused on parimad, aga mingeid tõendeid selle kohta ei ole, ainult väited. komisjon äh, valmistab ette ettepanekuid selles valdkonnas ning äh, võib äh, Äh, äh, konkreetsete ettepanekutega välja tulla meie eesistumise teisel poolel, siis ma loodan, et need ettepanekud on tõesti hästi põhjendatud, tuginevad äh, usaldusväärsetele alustele, faktidele, mitte väidetele. ning tõenäoliselt tegeleme selle teemaga oma eesistumise teisel poolel puuetega inimesed, aitäh selle küsimuse eest. nagu ma ütlesin, me pöörame erilist tähelepanu sellele teemale. nagu ma juba ütlesin, me korraldame Riias kõrgetasemelise konverentsi. see konverents keskendub just nimelt puuetega inimeste probleemidele ja kui komisjon peaks tegema ettepaneku äh, Äh, siis äh, loomulikult tegutseme selle ettepaneku kallal väga kiiresti, aitäh. aitäh ja nüüd neli viimast küsimust. Äh, Dominic Martin, please, the floor is yours. Dominic Martin, härra minister, tere. mul oli väga hea meel, et Läti on nõukogu eesistujaks, sellepärast et tegemist on väikese riigiga, uue liikmesriigiga Äh, tal on ometigi võimalik siin äh, erilase äh, perioodis midagi ära teha ja Euroopa poliitikat muuta, sest me teame, et Euroopa poliitika on juba aastaid andnud katastrofaalseid tulemusi, nagu öeldi. juba aastaid oleme me ürinenud rääkida kõik äh, kaasavast töö, tööturust, vaesusevastasest võitlusest, seitsmekümne viie protsendisest tööhõivest, kvaliteetsesest töökohtadest, töötervishoiust, tööohutusest, vanemaealistest töötajatest, noorte tööpuudusest, puuetega inimeste äh, tööhõivest, naiste-meeste vahelisest võrdsusest. Nendest teemadest me oleme pidevalt rääkinud ja nüüd on teil siis õigusloome tegevuskavas plaanis mustalt töötajad, EURES, illegaalsed äh, migrandid. Äh, tegemist on sammudega, mis äh, teenivad suurte kontsernide huve ning see meremeeste teema on siis nii-öelda kirsiks tordi peal. mina kuulsin ei kuulnud, et oleks rääkinud Läti minister. mulle tundus, et rääkis mõni komisjoni ametnik, kas nemad on kirjutanud teie tegevuse. mulle tundub, et teie jutu põhjal mitte midagi ei ole muutunud. ma tahtsin küsida, härra minister, mida te siin üldse teete? Mr Gireke. Herr Minister Augustus, ich möchte Ihnen nochmals viel härra minister ma soovin teile palju edu ja jõudu ja et te tõesti ka tõesti täiesti oma algatusele hoo sisse lükkaksite. jah, töökohtade kindlus, mis asi on üleüldse töökoht? Saksamaal räägitakse, et see on selline tasuline töökoht, et ainult siis, kui sa saad tasu, siis oled sa ka tegelikult äh, kaasatud ühiskonnaellu. me räägime põlvkondade kokkuleppest Saksamaal, aga see on tegelikult pettus, sest äh, lapsed unustatakse mingil hetkel ära ja siin praegusel hetkel seadus rikutakse. kui lapsi viiakse lasteaeda, siis tuleb selle eest maksta Saksamaal kuni tuhat nelisada eurot kuus. kui lapsi kasvatatakse kodus, siis ei anta mitte midagi või kõigest taskuraha. kui me räägime töövõtjate liikuvusest ja uutest lahendustest, mis või, mida teie siis arvate kasvatusrahast, mitte selleks, et äh, naised uuesti traditsioonilistel töökohtadel töötaksid, vaid et äh, meil oleks vabad võimalused, et meil oleks selline kasvatusraha, mille puhul ka tööd peres hinnatakse. ja et see oleks nagu päris tavaline töö tööturul. kui ka teie toetate sellist lähenemist, siis on naistel võimalus, et kas nad jäävad koju ise või saadavad lapsed lasteaeda ja maksavad kasvatusraha eest lasteaiakohtade ees. kui me sellist ettepanekut ei tee, siis vanemate olukord on alati halvem kui äh, lasteta perede olukord ja see ja peale selle, kui järeltulev põlvkond on väiksem, siis me saame ka vähem pensionit. lastetud Äh, lastetud äh, on ise ära teeninud ainult kolmkümmend protsenti oma pensionist, äh, seitsekümmend protsenti saavad nad hoopis võõrastelt lastelt, nii et sellepärast oleks meil vaja kogu Euroopas laste kasvatusraha sisse viia ja niimoodi tagada õiglus. E, e, härra Krasnodebski, aitäh! mina läheksin tagasi selle küsimuse juurde, mille esitas meie Ungari kolleeg. mulle tundus, et te jätsite selle kahe silma vahele. me kõik teame ja mina otse loomulikult olen palju kauem olnud raudse eesriite taga kui teie. me teame, et vaba liikumine on suur väärtus Euroopa jaoks ja aitab piirkondlikku arengut toetada aga see tähendab seda, et inimesed liiguvad ainult ühes suunas. ma räägin äh, riigi perspektiivist, äh, mis on olnud edukas. meil on umbes seitse miljonit inimest, äh, kes töötavad välismaal ja sellest seitsmest miljonist kaks miljonit on poolakad. probleem on aga selles, et need inimesed oma koduriigis ei ole korralikku töökohta leidnud. me oleme seda probleemi arutanud siin komisjonis, ka Euroopa Komisjon räägib sellest, räägib sellest, milliseid meetmeid on vaja vastu võtta selleks, et tööjõud oleks liikuv, aga võib-olla tuleks nüüd hakata rääkima rände tegelikest kuludest, võib-olla oleks vaja välja töötada mõni ettepanek või strateegia selleks, et inimestel oleks suurepärased võimalused kodus, selleks, et noored inimesed jääksid Kesk- ja Ida-Euroopasse. me saaksime niimoodi vältida pingeid, mis on äh, tekkinud eriti just äh, võõrustajariikides, kus inimesed protesteerivad. ja veel, Euroopa on üles ehitatud äh, rahvusriikidele ja rahvustele ja kui te nüüd võrdlete Euroopat Austraalia või USA-ga, siis sellel ei ole mitte mingit mõtet. mina tahaksin teada, mida Läti eesistujariigina kavatseb ette võtta selleks, et kvalif-, kõrge kvalifikatsiooniga noored inimesed saaksid jääda oma koduriiki ja seal leida ka korraliku töökoha, mille eest makstaks korralikku palka ja mis lubaks neil ennast edasi arendada. suur tänu, mul on kaks kiiret küsimust, kõigepealt, kõigepealt struktuurireformidest, minu kolleeg juba mainis seda, te ütlesite, et mõnikord mõnel pool oleme ehk läinud liialt kaugele, mulle tundub see väga õige mõte olevat, kuid minu küsimus on väga lihtne, kas jah või ei, kas Hispaania on üks neist kohtadest, kus on mindud liialt kaugele, sest äh, e, e, eelmisel aastal oli keskmine lepingute pikkus viiskümmend neli päeva ning äh, ostu jõud äh, oli läinud tagasi töötajate üheksakümnendate aastateni selle tööreformi pärast, mis Hispaanias äh, vastu võeti. nii et kas Hispaania on siis üks riikidest, kus on liialt kaugele mindud või mitte ja kui äh, on, siis mida teha selleks, et mitte liialt kaugele minna? praegusel hetkel skp perspektiiv on Hispaanias positiivne ja väidetavalt oleme, on meil üks oodatav majanduskasv, üks paremaid Euroopa Liidust kuid samas on meil endiselt kakskümmend protsenti töötuid, nii et ehk jah või ei küsimus oli. ning teine küsimus äh, puudutab kompromissi, mis äh, puudutab äh, vanemapuhkust. hiljuti oli Euroopa Parlamendis selle kohapealane kompromiss, kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon tegi omapoolse ettepaneku ning loodaksime milline võiks olla teie poolt välja pakutav kompromiss sellele küsimusele, aitäh! jah, paldies äh, par äh, jah, aitäh, aitäh teie küsimuste eest ja huvitavate kommentaaride eest samuti. Läti eesistumise prioriteedid pandi paika vastavalt äh, nendele vajadustele, mis meil olid erinevates valdkondades, arvestasime ka arengutega Euroopa Liidus ja on äh, teatud prioriteedid, mis on kooskõlas komisjoni prioriteetidega, ka uue komisjoni kolleegiumi prioriteetidega, mis just äsja tööle asus. ma arvan, et sellest saavad kasu kõik, et need prioriteedid on omavahel kooskõlas ja need prioriteedid, mis mina välja tõin oma sissejuhatuses, seal oli ka tegelikult selgitus, kuidas me kavatseme nende prioriteetidega edasi minna. mul ei ole väga palju sellele lisada. ma võin lisada nii palju, et me loodame teiega teha suurepärast koostööd, sest on terve rida küsimusi, milles me ilma teieta hakkama ei saa mõned küsimused siiski. liikuvus ja kuidas me tõlgendame liikuvust äh, ja mida me selles osas kavatseme ette võtta? jah, meil on vaja kõrge kvalifikatsiooniga töökohti kõikides liikmesriikides. see nõuab aga investeeringuid. investeeringuid ei tule teha mitte ainult teatud liikmesriikides äh, selleks, et seal töökohti luua tähtis on see, et üldine arengubaas oleks harmooniline. meil ei ole mingit sellist ühist töökohta. siis oli küsimus, mis puudutas vanemapuhkust. olen nõus et tegemist on äh, raske küsimusega. itaallased juba oma eesistumise ajal üritasid uuesti läbirääkimisi alustada selles küsimuses äh, ähm, nõukogu tasandil, aga enamus nõukogu liikmetest ei toetanud äh, seda. kahjuks me ei näe praegusel hetkel mingit võimalust, et nõukogus sellega edasi mindaks, sellepärast et suurem osa liikmesriikidest on sellele vastu. mõned toovad välja majanduslikud kriteeriumid, teised räägivad erinevatest traditsioonidest, nii et siin on tõesti väga palju erinevaid argumente, miks ei jõuta kokkuleppele nõukogu tasandil. komisjon on nõukogule andnud nüüd pool aastat mõtlemisaega, kui äh, poole aasta jooksul lahendust ei leida, siis komisjon teeb uue ettepaneku. meil on probleem olemas ja meil on vaja sellele probleemile lahendust. võib-olla oleks meil vaja kaasaegsemat ettepanekut selleks, et me saaksime vanemapuhkuse küsimusega paremini tegeleda. siis see, mida Saksa kolleeg mainis, et võib-olla vanemad ise peaksid oma lapsi kasvatama, see on keeruline küsimus ja sellega tuleb tegeleda. For... suur tänu! suur tänu, et te nii põhjalikult vastasite kõikidele küsimustele. me tõesti ootame koostööd teiega, loodame, et äh, oleme ühenduses ja loodame, et saame teid aidata teie ettevõtmistes. nii et me saaksime tõesti teha edusamme ja näha muudatusi, sest te nägite, kui palju oli siin küsimusi, me tõesti soovime, et midagi muutuks ja me soovime, et rohkem häid asju juhtuks ja vähem halbu, võidelda tööpuuduse vastu ja sotsiaalsete konfliktide vastu nii et suur tänu siia tulemast ja on täiesti kindel see, et eesistumise ajal kohtume veelgi. suur tänu! on... nüüd aga võtame uue olulise, kaheks uut äh, olulist päevakorrapunkti veel ees. üritame olla võimalikult äh, nobedad ja äh, kõigepealt äh, siis küsimus, mis äh, puudutab tööturuasutusi äh, liikuvusteenuseid ning tööturu edasist integreerumist, mis äh, puudutab ka neid küsimusi, mida esitasime ministrile ning annan sõna raportöörile, härra Pekkerile. Te olete kannatamatult oodanud, teil on teie kord on nüüd. Vielen Dank, Frau Vorsitzende suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. annan teile aru asjade seisu üle. räägin enda seisukohtadest ja kõigepealt tahan tänada suurepärase toetuse eest, mida sain sekretäriaadilt ja suur tänu ka nõunikele. ei ole iseenesestmõistetav see eksperthinnangu kogus, mida mulle pakuti, sest juba kahepoolsetel läbirääkimistel, sest juba praegu peame me läbirääkimisi nii komisjoni kui ka nõukoguga ja peale selle oleme me ka ka kõikide asjast puudutatud institutsioonidega arvamusi vahetanud. meil on toimunud kaks variraportööride koosolekut, mis olid väga konstruktiivsed ja kus me tõesti saavutasime ka esimesi suuri edusamme. kõigepealt räägime, millest, milles on siis asi. meil on kõrge puudu, tööpuudus väga paljudes Euroopa piirkondades ja me oleme aru saanud, et tööjõu liikuvus võib olla üks tegur, tõesti küll ainult üks, tegur, millega on võimalik hoolitseda sellest, et rohkem inimesi töökoha leiaks. me soovime seda liikuvust tugevdada ja suurendada ja me peame siin mõtlema ühele raamtingimusele, tooksin selle ka välja. nimelt meil on Euroopas väga madal tööjõu liikuvus ainult null koma kolm protsenti, umbes null koma kolm protsenti töövõtjatest on läinud mõnda teise riiki. USA-s näiteks on see näitaja kakskümmend korda, peaaegu kakskümmend korda suurem, nimelt äh, umbes kuus protsenti. ja otse loomulikult tuleb siin nüüd ka äh, öelda ausalt, et meil Euroopas on keeleprobleem, mida ameeriklastel pole, nii et seda olukorda tuleb õiglaselt hinnata aga samal ajal on täiesti ilmselge ka see, et meil on kakskümmend viis miljonit töötut, kaheksateist miljonit nendest euroala riikides ja samal ajal on, meil on ka kaks kuni kolm miljonit äh, vaba töökohta. nii et tegelikult on tõesti mõistlik äh, tugevdada ja toetada liikuvust selleks, et kõik eurooplased saaksid kandideerida nendele vabadele töökohtadele ja EURES ongi selle jaoks välja mõeldud. EURES-e võrgu loomisel on meil ka üks väga tõhus meede, mis ka mis peaks katma ka praktikakohti ja väljaõppekohti. praegu oleme aga ka mõelnud, et me peaksime siiski ka teatud eeltingimusi sinna paika panema, et peaks siiski olema äh, tavaline töösuhe tagatud. me oleme rääkinud siin avaliku sektori töövahendusvõimalustest ega erasektori töövahendusvõimalustest. Need, ma räägiksin siin sellest, mis on kõige tähtsam. tähtis on see, et tööturupoliitika, kaasa arvatud tööturu toetusrahad jääksid riikide pädevusse, see on väga tähtis. samamoodi tuul, peaks kõige tähtsamat rolli mängima elukoha põhimõte. tuleb tagada see, et äh, avaliku sektori töövahendusbürood äh, äh, seal, kus nad tähtsat rolli mängivad, ka tõesti oleksid eelistatud kontaktpunktiks. nii et liikmesriigid peaksid need avaliku sektori töövahendusbürood siis kohe nimetama Eurose võrgustiku liikmeteks. aga otse loomulikult ka erasektori töövahendusfirmad ja vabaühendused peaksid toimima ka Eurose partneritena ja kui nad täidavad need tingimused, mida peavad täitma ka avaliku sektori töövahendusbürood, siis nad võivad saada ka Eurese liikmeteks. nii et meil on Eurese liikmed ja Eurese partnerid, aga partnerid tingimuste täitmisel võivad saada ka võrgustiku täisliikmeteks. me soovime tagada seda, et tööotsijad kiiresti ja probleemitult äh, saaksid kogu tööõigust puudutava informatsiooni selle riigi kohta, kus nad soovivad töökohta leida. tegemist peaks olema siis platvormiga, mille paneb paika komisjon ja kuhu on siis koondatud ko kogu tööõiguslik informatsioon. vabade töökohtade täit-, vabasid töökohti tuleb täita eelkõige Euroopa Liidu kodanikest tööotsijatega, nii et me kavatseme sinna eelistada Euroopa Liidu kodanikke. ja siis veel üks asi, mis minu arvates on üüratult tähtis, kuna praegust olukorda tõesti täiesti julmalt nimetatakse äh, problemaatiliseks, siis tuleb ka siin selgelt välja öelda, et keegi ei tea mitte midagi Euresest, meil on vaja uut suurt Eurese võrgustikku ja seda, sellele peaks järgnema üle-euroopaline teavituskampaania, kogu Euroopa peab teadma, et meil on olemas see uus võrgustik, selleks on meil vaja komisjoni suurt toetust, ma leian, et see on ka komisjoni vastutada, aga samal ajal on see ka valitsuste äh, vastutada erinevates liikmesriikides. Nemad peavad oma koduriigis võrgustikule reklaami tegema, sest nemad vastutavad tööturu eest. mida veel öelda? näide nõudmiste kohta. me soovime, et uus Eurose võrgustik ja see platvorm oleksid pideva hindamise all, et me teaksime täpselt, millised on tugevad ja nõrgad küljed, selleks et me saaksime probleemid võimalikult kiiresti kõrvaldada. jah, kolleeg Sander vihjas sellele arutelus Läti ministriga ja just sellepärast ütlen ka seda, et ka äär, äärealadega äh, tegeleme eraldi ja süvendatult ja tõesti äh, toome nende tähtsuse ka siin välja. tahan ühe, tahan lühidalt veel öelda seda, et minu teada kolmekümnendal jaanuaril on tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks ja me oleme veel kavandanud ühe kohtumise variraportööridega. see peaks toimuma siis kahekümne, ja see peaks toimuma veel enne kahekümne kuuendat veebruarit, kus muudatusettepanekuid esitletakse ja otsus tuleb vastu võtta siis kahekümne neljandal märtsil komisjonis. suur tänu kõigile rap-, variraportööridele ja assistentidele, kes tõesti olid väga tõhusad ja aitasid seda raportit koostada, aitäh! Thank you, Mr Becker uh,. Many... tänu, härra Becker! paljud on sõna soovinud. peate väga lühidalt rääkima, sest äh, kõik soovivad midagi öelda ja päevakord ei ole veel sugugi äh, lõppenud. ma ei tea, kuidas me täna õhtul hakkama saame ja homme on meil väga raske, kui me täna omadega ühele poole ei saa. niisiis, kõigepealt variraportöörid, nii lühidalt kui võimalik. härra Schunsheimer suur tänu, üritan rääkida võimalikult lühidalt, ma ei hakka üldse rääkima äh, võimalikest muudatusettepanekutest, keskendun lihtsalt äh, üldiselt kõigepealt suur tänu selle sõbraliku ähm, panuse eest protsessi. ta loomulikult üldiselt äh, Eh, on näha, et eh, variraportöör on olnud väga eh, konstruktiivne, nelikümmend neli muudatusettepanekut on esitatud, ta on näiteks delegeeritud õigusaktide välja jätnud õigesti ka ka tasu küsimuse ning ma arvan, et nagu temagi, et kaks aastat on piisav. neli kiiret Eh, valdkonda, kus ma ei saa täpselt aru, mida ta öelda tahab. kõigepealt eh, siis praktikakohad. ta üritab eh, sama, need ei saa olla sama staatus kui töökohal. see oleks väga tore, kui see nii oleks, aga see ei peegelda reaalsust. ja see töö peaks toimima nii, nagu Eh, lisades eh, ette on nähtud, et praktika koht ei ole sama, mis täistöökoht. teiseks eh, liikmed, partnerid. artiklis neli me sooviks eri, pisut erinevat käsitlust, need ei ole samad asjad. artiklis üheksa ei ole sellest üldse midagi kirjutatud, me ei ole päris kindlad, mida see artikkel endast kujutab, vajaks teatud selgitust sotsiaalpartnerid äh, on samuti täiesti puudu, isegi sissejuhatuses. vabaühendused, äh, samuti teenindusasutused äh, kui EURES-i liikmed, sotsiaalpartnerid on täiesti välja jäetud. see on kindlasti vale ning piiriülesed partnerlusküsimused on samuti olulised, need on üle kahekümne, kolmeteistkümnes riigis kuussada tuhat inimest, seda peaks samuti eh, toitama ja kaitsma selles tekstis, suur tänu. Thank you, Mr Simon. suur tänu, härra Simon Jana Citnanská ECR-ist. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán spravodajca, sa vám chcem poďakovať za... Suur tänu. Ma sooviksin teid tänada hästi koostatud raporti eest ja kogu tubli töö eest, mis te olete teinud äh, Eh, kõr-, hindab kõrgelt tehtud tööd ja samuti teie esialgseid märkuseid, rõhutasite seda, et olete veendunud, et tööturuga seotud eh, poliitika peab olema eelkõige liikmesriikide pädevuses. ning eh, samuti olen nõus sellega, et tööhõive, tööturuasutused peaksid olema EURES-i algsed liikmed ning probleeme, mille osas sooviksin pisut vaielda ja mille osas mul on erinevad arvamused, on see siis, kui avalikud tööturuasutused, isegi kui nad täidavad Euroopa liikmeks saamiseks kõik kriteeriumid, nad võivad saada küll, aga mitte automaatselt ei saa. ma arvan, et see võib tekitada teatud õiguslikku era-, ebakindlust, kui kriteeriumid on täidetud, peaks saama automaatselt liikmeks saada seda peaks samuti üritama kuidagi paremini sisse viia, kooskõlla viia. ja samuti tervitan veel ühte küsimust, mida olete maininud oma esialgsetes märkmetes, et äh, seda portaali tuleks rohkem äh, tutvustada, äh, elanikud peaksid teadma, et kodanikud peaksid teadma, et selline asi olemas on. samuti hindan kõrgelt seda, et et nende ettepanekud, muude ettepanekute seas mainitakse ka barjääride kaotamist, see teenus peaks olema ilma igasuguste tõketeta. meil on äh, näiteks üle kaheksakümne miljoni inimese, kellel on teatud puue, ainult osa neist inimestest äh, on äh, täielikult töövõimetud, me peame seda küsimust samuti selgitama täpsemalt ja veel sooviksin keskenduda ühele küsimusele, nimelt et Euroopa Liidus on seitsekümmend viis miljonit elanikku, kellel on ähm, ähm, äh, kellel on kirja, põhikirjaoskusega äh, probleeme, me peame arutama ka näiteks Euroopa Liidu konventsiooni ja samuti ka meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, mille eesmärgiks on samuti vähendada äh, tööpuudust, eh, peaksime mõtlema ka selliste tööotsijate peale ja me ei peaks unustama neid, eh, kui me ka teisi õigusloomulisi ettepanekuid välja töötame. nii et ma toon no,, sooviksin sisse mõningad muudatused ja ootan edasisi arutelusid teiega. suur tänu. Martina Dlavajova, kas te olete siin? teda ei ole siin, aga ma räägin tema nimel te saanud siin olla. kõigepealt äh, sooviksin tänada raportööri ja teisi ja ka variraportööre hea töö eest ning äh, mõningad üldised äh, märkused ja ettepanekud selleks, et tööjõu liikuvust Euroopa Liidus parandada, oleks vaja, et meie tööturuasutused toimiks paremini, samuti ka meie Äh, töö äh, vastavuse portaalid töötaks paremini. neli spetsiifilist punkti. kõigepealt on väga hea, et raportöör pööranud erilist tähelepanu kommunikatsioonistrateegiale. Eurese raames komisjon ja Eurese liikmed, tulevased partnerid äh, teevad kõik peab tegema kõik selleks, et äh, kõik eurooplased oleks sellest portaalid tead-, äh, teadlikud, peame seda tutvustama tööotsijatele. teine märkus, mis puudutab äh, praktikakohti juures, juures siis see tuleks kindlasti lisada sellele portaalile liikmesriigid riigid saavad välja jätta ainult äh, õppeeesmärkidel äh, äh, loodavad praktikakohad, tuleks luua võimalikult palju ähm, vakantse selle programmi jaoks, et see oleks võimalikult kasulik tööotsijatele. muudatusettepanek kakskümmend neli, mis puudutab residentsuse põhimõtet, siis ALDE leiab, et ei tohi anda prioriteete oma kodu, eh, oma kaasmaalastele, igaühel, kes soovib eh, eh, liikuda töö leidmise nimel, tuleb, peab olema võimalik teada saada vabadest töökohtadest ja muidugi on selge, et teatud küsimustes võivad, võivad vakantsid mitte tekkida või ei ole võimalik mitte täita, kui on tegu näiteks äh, Äh, julgeoleku küsimuste või keeleküsimustega. nüüd veel üks viimane punkt, kõik teenused, mis on seotud Euresse kasutamisega, peaksid olema ka tasuta ning äh, võib-olla äh, ka teatud väike tasu võiks olla mõeldud ainult edasiste, edasiste teenuste kasutamisel komisjoni ettepanek on hea ja me ei tohiks äh, maksustada eh, või nõuda tasu tarbijate ja töökoha otsijate äh, käest, aitäh. suur tänu, järgmisena saab, saab sõna Paloma Lopes uuest. teda pole siin, siis Tamas Metseritš, suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ühineda eelnevate kolleegidega, tänamaks raportööri härra Pekkerit tema tubli töö eest ning muudatusettepanekute eest ning üldse eh, tema, eh, tema eh, hästi tehtava töö eest. me oleme paljudes küsimustes nõus muudatusettepanekutega, kuid mõningates punktides me ei ole äh, Äh, nõus, aga vallast mõnede nende küsimustega, mille tõstatasid kolleegid. enne kui ma tuleksin nende kahe muudatusettepaneku juurde, mille sooviksin mainida, enne seda sooviksin aga öelda ka seda, et ma tervitan südamest raportööri selle eest, et ta on nii avatud äh, ja, ja avameelne, kuid sooviksin soovitada, et võib-olla peaks äh, oodata ära Euroopa Parlamendi äh, Eh, ühise arvamuse, enne kui me, kui me nõukogule sellest, poole sellistes küsimustes eh, pöördume, see ei ole muidugi öeldud eh, tema koordineerimisjõupingutuste kärpimiseks. sooviksin kaks küsimust pisut teistmoodi raamida. kõigepealt ma saan aru seda, mida ütles raportöör muudatusettepaneku kuus kohta, ta sooviks rõhutada äh, et ehm, tööjõupoliitikat ja kõik toetavad meetmed oleks mu liikmesriikide pädevuses, aga see, see on vaieldav. see võiks olla siin praegu väga oluline debatt. ma ei ole kindel, et tegu on õige kohaga arutelu pidamiseks, nii et eh, mina oleksin eh, sellega pisut ettevaatlikum. ja ma sooviksin äh, ühineda kolleegiga Aldest, kui liikmesriigid eh, võtavad kasutusele ükskõik millised eh, meetmed, mis vajalikuks osutuvad selleks, et eh, et prioritiseerida töökohti ainult oma riigi kodanikele, siis kogu see tegevus kaotab esim-, eesmärgi. kui on võimalus kõike teha, siis pole mõtet üldse tööturuasutusi äh, ja muuta EURES-i automaatseteks liikmeteks, kui nad võivad ükskõik mitte teha, siis küsimus tekib selles, et, et mingisuguseid vabu töökohti vakantseid ei tekigi. see on äh, ka väga üldise iseloomuga muudatusettepanek. nagu ma seda ütlesin, üldiselt äh, me oleme väga paljudes küsimustes äh, teie seisukohtadega nõus ja suur tänu veel kord teie suure töö eest. suur tänu Laura Agia EFTD-st. suur tänu, esimees. suur tänu minu poolt ka härra Pekkerile tubli töö eest. juures, mis eksisteerib juba üheksakümne kolmandast aastast peale, ei ole olnud nii tõhus, kui oleksime soovinud. niisiis, seega soov oleks see, et et sellest võiks saada võimalikult äh, tõhus vahend. siin oleks mõningaid märkusi veel, mida lisada. kõigepealt on äh, äh, nõudlusega väga oluline küsimus seotud. see peegeldab äh, tööturu üldist olukorda kogu Euroopas. sellepärast, et nõudlust on palju rohkem kui pakkumist, seda vastuolu peaks samuti mainima. teisest küljest on veel üks aspekt, mida peaks mainima detailselt ta ja see puudutab informatsiooni küsimust. liikmesriigid peavad teadma täpselt, millised instrumendid nende käsutuses on ning samuti peaksid nad leidma ka selliseid kommunikatsioonimeetodeid, mis Äh, aitaks eriti noortel võimalikult lihtsalt informatsiooni leida. Nende käes, käeulatuses peavad olema vahendid, mis äh, võivad äh, anda uusi võimalusi ja esitame teile muudatusettepanekud äh, ja toome välja ka selle, mis meie meelest kriitilised, äh, mis meie meelest kriitikat väärivad. ja nüüd veel üks sõna härra Beckerile, jah, mobiilsus on väga äh, oluline, kui seda võtta võimalusena. praegusel hetkel aga on see Ehm, vabatahtlik äh, võimalus väga vähestele enamuste jaoks on see peale surutud. sooviksin, et Itaalia saaks äh, rohkem äh, töötamisvõimalusi, mitte ainult itaallaste, vaid kõigi jaoks. kuid oluline on ka see, et peame esile tõstma et äh, see mobiilsus peab tulema vabatahtlikult langetatud otsusest, praegusel hetkel on, äh, on äh, mobiilsus lihtsalt kui viimane võimalus kuskilt tööd leida. seega töö puudumise, tööpuudust, probleemi tuleb üritada lahendada, luues kõikjal uusi töökohti mitte et inimesed peaks kuskile mujale minema no, otsima töökohta. nii et veel kord suur tänu teile tehtud töö eest. ja loodetavasti suudame lahendada kõik koos äh, tööpuuduse probleemi Euroopas, eriti Vahemere ääres. suur tänu ja nüüd äh, kõnelejate nimekirja juurde, ma loodan, et ei hakka kõnesid pidama et räägite võimalikult lühidalt. meil on väga vähe aega, annan sõna kõigepealt Joel Malenile. suur tänu teile, proua esimees, ma sooviksin kõigepealt tänada eh, meie raportööri ta äh, eh, muutus äh, nii-öelda ametlikuks äh, ühiseelistuste termini, see Eh, tähendab seda, et eh, riiklikud eelised, eh, eelistused aitasid või sund, muutsid EURES-i kavatsused või õigemini muutsid, muutsid EURES-i tegevuse vähem efektiivseks. see tekitab, EURES-i tegevus tekitab probleeme, sest tundub nagu elanikud läheks äh, mujale tööle äh, äh, sunniviisilisel, et küsimus on praegu seal, et ju kahekümne viies miljonis töötus, kelle tingimused on äärmiselt rasked, kes on sunnitud lahkuma oma kodudest ja tundub nii, nagu tööandjad tun-, sooviksid, et selline Ehm, meede võetakse kasutusele, see pole aga soovitav. nimelt eh, nii avaliku kui eraettevõtted eh, peaksid eh, kõigepealt arutama, millised on iga riigi kõige suuremad nõrkused ja vasakajäämised, vajakajäämised, sellega seoses soovime, et iga riik saaks äh, ilma Euroopa poolsete kohustusteta ise oma tööhõivepoliitikat ajada täna? Krasnodebski. härra Krasnodebski. tego, o czym, o czym mówiłem w swoim pytaniu. Nendes ettepanekutes äh, ei leia ma neid asju, millest kõnelesin, kui esitasin küsimuse ministrile. ma räägin hirmudest, mis sotsiaalpartnerites Kesk- ja Ida-Euroopast on, nimelt et sellised algatused toovad kaasa Äh, olukorra paranemise Euroopa Liidu rohkem arenenud riikides, sellised riigid nagu Poola jällegi, aga äh, pakuvad äh, odavat, hästi kvalifitseeritud tööjõudu. muudatusettepanek kakskümmend neli aina suurendab minu kartusi. see näitab, et selline mõttekäik kogu selle asja taga ongi niisiis võib-olla peaksime uuesti küsima, mida teha selleks, et need ränded oleksid tõesti vabatahtlikud ja et need ränded toimuksid igas suunas me ei taha olukorda, kus noored kvalifitseeritud inimesed töötavad ainult nendes riikides, mis on kõige paremini arenenud, vaid eh, et nad, eh, et nad teevad seal tööd, mis nende kvalifikatsioonile ei vasta. nii et, et me peaksime mõtlema teatud põhimõtetele, millega saaksime riiklikke tööturgusid eh, katta ma loodan, et me tegeleme Ida- ja Lõuna-Euroopast tulevate töötajate voogudega, kus siis noored kvalifitseeritud inimesed lähevad ära rikastesse riikidesse ja ma ei tea, kas me soovime sellist Euroopat, olgu meie poliitiline suundumus milline tahes. aitäh. aitäh, härra Kristof Hetman järgmisena Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo, e, w pierwszych słowach chciałbym aitäh, e, kõigepealt ähm, tahaksin tänada härra Beckerit äh, selle raporti eest, mille ta koostas. ma olen äh, nõus suurema osa esitatud muudatusettepanekuga, Eurose võrgustik peab olema kergesti kättesaadav, lähe, läbipaistev ja see portaal peab olema kasutajasõbralik Äh, info tööhõive kohta, töökohtade kohta teistes riikides, riikides peaks olema niivõrd täielik kui võimalik ja see ei tohi piirduda ainult siis tööpakkumiste ja elulugudega. eriti oluline on eriti olulised on siis äh, raportööri ettepanekud avaliku sektori kohustuste kohta, jah, loomulikult asjad siin pidevalt muutuvad ning sotsiaalpartnerite ja erasektori roll samuti kasvab, aga me ei saa äh, äh, avaliku sektori ja riiklike tööturuametite kogemusi äh, lihtsalt äh, tagasi lükata Äh, minu kodumaal Poolas näiteks me oleme praegu viimase, läbi viimas vastavat reformi. minu arvates tuleks erilist tähelepanu pöörata äh, sellele, et avalik sektor ei domineeriks teiste partnerite üle, näiteks sotsiaalpartnerite üle. riigikomisjon esitab arvamuse selle Äh, raporti kohta ja meil toimus seal väga huvitav arutelu. Äh, äärmiselt oluline on hea koostöö kõigi osapoolte vahel, iseärani äh, piiriülestes olukordades, sellepärast et ärgem unustagem, et paljud kodanikud elavad piiriäärsetes regioonides ja käivad teises riigis tööl niisiis ma tõesti loodan, et see määrus tugevdab ka nende töötajate olukorda, me peame tugevdama Eurose võrgustikku ja töötingimusi parandama, aitäh! aitäh, proua Morvai järgmisena! aitäh! ma tahaksin veel kord rõhutada, et meil on Euroopa Liidus erinevad põhimõtted on selge, et eh, inimeste liikumisvabadus eh, on üks eh, põhivabadusi, aga meil on ka teisi põhimõtteid, meil on Euroopa Liidus praegu väga suured majanduslikud erinevused, neid tuleb tasakaalustada, rahastada. üks ei asenda teist, Euroopa Liit ei saa mõelda niimoodi, et et eh, erinevused eh, siis eh, äärealade ja tuumiku või siis uute ja vanade liikmesriikide vahel lihtsalt kaovad. Neid probleeme ei saa lihtsalt niimoodi lahendada, et me vaesemate riikide töövõtjaid sunnime rikkamates riikides töötama. mina tahan Äh, veel kord rõhutada, et äh, pöörakem rohkem tähelepanu ühtekuuluvusele ja veel üks märkus, äh, raportöör kasutas siin statistikat selle kohta, et Euroopa Liidus inimesed liiguvad palju vähem kui näiteks USA-s inimesed lihtsalt ei taha mujal töötada, võib-olla on põhjus selles, et eurooplased Äh, ei äh, taha elada suures föderaalriigis. Euroopa inimesed tahavad elada rahvusriikides, seal, kus nad sündinud on, seal nad tahavad ka kanda kinnitada, äh, seal on nende oma kogukond, oma naabrid ja oma perekond, meie, eurooplased, oleme sellised konservatiivsed juba meie äh, on kogukond ja, ja rahvus tähtsad ja oma traditsioonid ja seetõttu ei tahagi me nii väga meelsasti teistesse riikidesse minna ja seal pikaajaliselt töötada. jah, loomulikult tahame me meelsasti kogemusi saada, teadmisi omastada, aga, aga mitte pikaajaliselt, me jääme ikkagi oma juurtele truuks. aitäh! aitäh! ka mina tahaksin tänada meie raportööri, ütleb proua Sander. tal on selline väga, tahaksin teda tänada väga üldise lähenemise eest, tuleksin kahe teema juurde, mida olen juba varemalt maininud kõigepealt tahaksin tõesti paluda, et me töötaksime välja eh, piiriülese Eurose platvormi. Eh, Eh, minu eh, piirkonnas, kus ma pärit olen, Alsace'ist, eh, Alsace'is on see äärmiselt oluline ning ma tahaksin rõhutada ka seda, et äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu väljaõppe ja praktikakohtadele Eurose platvormi juures. ma arvan, et kui me pöörame tähelepanu väljaõppe ja äh, praktikakohtadele, võimaldame noortel omandada uusi oskusi, nii kutsealaseid kui ka keelealaseid oskusi ja niimoodi anname neile kätte trumbid, et nad saaksid äh, kunagi siis tulla tagasi omaenda koduriiki, et äh, seal tõesti olla võimelised töö, tööd leidma. see oleks minu poolt kõik, aitäh! aitäh! proua James. Hmm. Diane James. aitäh. Äh, avaldan raportöörile tunnustust tehtud töö eest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, et jõudis Eurose programm Suurbritannia meedias šokeeriva statistikaga, et ligemale kaheksasada tuhat Briti töökohta pakuti ülejäänud eurooplastele viiskümmend protsenti nendest veebis välja kuulutatud töökohtadest tähendab, et britid olid jäänud ebasoodsasse olukorda. loomulikult Ühendkuningriik soovib, et töötajad tuleks ja täidaks lünka, lüngad, et nad investeeriks, et tooks oma anded meie riiki, aga eh, britid soovivad kontrolli selle kõige üle, täpselt nagu iga teinegi Euroopa Liidu liikmesriik. me ei soovi kontrollima me ei soovi äh, seda, et äh, Euroopast lihtsalt niisama tullakse Ühendkuningriigi tööturule. me tervitame neid inimesi, kes toovad konkreetseid oskusi äh, inseneriteaduse, õigusteaduse, tervishoiu vallas, aga kogu lugupidamise juures kolleegide suhtes äh, niimoodi te jätate oma riigid ilma ekspertteadmistest ja andekatest inimestest, me ei taha, et nad tuleksid meie juurde ja võtaksid meilt ära madala äh,, väheseid oskusi nõudvad töökohad, see ei ole õiglane ei teie ega Ühendkuningriigi suhtes. ja veel üks statistiline näitaja, ligemale kakssada kakskümmend kaheksa tuhat inimest tulid äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Suurbritannias, nad tõid kaasa oma oskused, oskused, mis liikmesriigid oleks pidanud endale hoidma. Eurose ettepanek, daamid ja härrad, suurendab veelgi eh, Ühendkuningriikide töökohtade pakkumist ülejäänud eurooplastele eh, lõppkokkuvõttes toob see ju kõigile kahju artikkel kuusteist võib küll eh, jah, luua töökohtade ja elulugude automaatse sobitamise süsteemi ja artikkel neliteist võib tõesti eh, nõuda, et Ühendkuningriik edastaks infot Eurose veebilehele. Eh, niimoodi aga tekib positiivne diskrimineerimine Euroopa Liidu kodanike hüveks ning sellest ei ole kasu Ühendkuningriigile daamid ja härrad, lõppkokkuvõttes äh, tahaksin paluda, et te selle üle väga tähelepanelikult mõtleksite. meie Ühendkuningriigis ei saa lahendada euroala probleeme ja äh, läbikukkunud Euroopa Liidu tööhõivepoliitika probleeme, aga kui me lähme seda teed, siis me lihtsalt varjame probleemi, me ei lahenda probleemi. siis Soidorova. Äh, proua Soidorova. Děkuji. E, já jsem chtěla reagovat tady e, na... Aitäh! E, ka mina tahtsin võtta sõna ja rääkida ühtekuuluvusest ning rändest Euroopa Liidus Eh, täna kõige ambitsioonikumad, kõige paremad, eh, paremini haritud eh, koolilõpetajad lähevad ära, lähevad sinna riiki, kus majandus on rohkem arenenud. ja härra Krossodevski rääkis sellest, jah, need inimesed kasutavad agentuuride abi, nad leia-, nad ei kasuta siis agentuure, nad leiavad töökohad teistes riikides ise EURES on äh, pigem võimalus nendele, kellel on raskused äh, selleks, et töö, selleks, et töökohta leida äh, ja nad saavad siis leida töökohti ka võib-olla vähem arenenud riikides, niimoodi saavad nad uusi kogemusi, nii et, et mina loodan, et et et see, et me peaksime selle protsessi ümber pöörama. jah. komisjoni poolt nüüd proua Moreng. vabandust, härra. Euh, aitäh, ütleb härra Moran teen väga lühidalt. ma tahaksin rõhutada, et EURES äh, on väga oluline vahend tagamaks läbipaistvust tööturul, iseäranis äh, töö pakkumiste ja ole, ja olemasolevate tööotsijate elulugude vahel äh, Äh, nii on äh, võimalik parem kokku sobitada siis tööotsijaid ja tööpakkumisi, see edendab äh, liikumisvabadust ja ma rõhutan siin sõna vabadus, see tähendab, et kellelgi on võimalus otsida töökohta väljaspool oma riigi piire ja see võimaldab tööturul paremini toimida. ning see ongi siis selle määruse reformimise mõte, me tahame suurendada Eurose tõhusust ja selle ulatust. ning äh, äh, võib-olla üks punkt, mis tõstatus paljudes sõnavõttudes, läbipaistvus. läbipaistvus on olulise tähtsusega element, see puudutab nii äh, pakkumiste hulka, mida siis Euroopa tasandil jagatakse ning uus määrus võimaldab siin äh, Äh, paremat võrdsust info jagamise osas, riik, reeglid on sergema, selgemad ning äh, selles määruses on ette nähtud ka siis võimalus selgitada siis neid reegleid, mis võimaldavad partnereid Eurese võrku kaasata, iseäranis reeglid, äh, need reeglid on siis objektiivsed ja läbipaistvad. aitäh! ja nüüd saab sõna raportöör härra Pekker. Äh, aitäh selle väga elava ja minu jaoks äh, väga õpetliku arutelu eest, kallid kolleegid ma lõikasin sellest väga palju kasu, see kõik, mida ma teilt kuulsin, selle kõik saan sisse kirjutada oma raportisse, aga ma tahan siiski lühidalt neid äh, ettepanekuid kommenteerida. teen kiiresti, sest aega on vähe. kõigepealt äh, praktika ja väljakoolituskohtade puhul me soovime kaasata tõesti ainult neid, kus meil on selgelt õiguslikult suhted paika pandud, et tegemist on tõesti koolituslepingutega, praktikalepingutega. me kohe kindlasti soovime vältida seda, et siin hakatakse noori inimesi ära kasutama ja sellepärast ongi väga tähtis, et me need õiguslikud raamistikud selgelt paika paneksime. liikmete ja partnerite vahe seisneb selles, et siin ettepanekus öeldakse, et liikmesriigid automaatselt äh, nimetavad avaliku sektori töövahenduskeskused liikmeteks ja partnerid, nagu näiteks vabaühendused või siis ka erasektori töövahendusfirmad saavad liikmeks siis, kui nad äh, täidavad tingimused ja tagavad sama kõrge kvaliteedi. jah, ja siin tuleb ka jällegi välja liikmesriikide vastutus, nemad peavad seda nimelt kontrollima. siin ei ole ette nähtud seda, et me Euroopa tasandil hakkaksime mingit kontrolliametit äh, sisse viima. ma arvan, et äh, sellist komisjoni kaasaegset lähenemist tuleb ainult toetada. sotsiaalpartnereid ma ei nimetanud, ütlen, et ei nimetanud seda kahjuks äh, e- mul on sellest väga kahju, sest minu arvates sotsiaalpartnerid on väga tähtsad. ja näiteks ka Austria tööturu haldamise suurepäraseks näiteks on just see, et sotsiaalpartnerid on see, mis seda tööturu haldamist üleval hoiavad, nii et ma tõesti tahan, et sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud, nad toetavad väga palju seda süsteemi. piiriülene lähenemine, jah tegemist on tähtsa lähenemisega, see näide Elsassi kohta oli suurepärane näide, ma arvan, et meil on tegelikult ka teisi piirkondi Euroopas, kus sellest süsteemist saab väga palju kasu lõigata. tõkete kõrvaldamine, jah, väga tähtis, eriti just puuetega inimeste puhul, toonitan seda veel kord ja tahan veel kord teid tänada ka selle teavituskampaaniate ja kommunikatsioonitöö toetamise eest, mis minu arvates on ülitähtis. Eurose võrgustiku tasuta kasutamine töövõtjate jaoks, see on tõesti conditio sine qua non, ilma selleta ei saa mitte midagi teha ja ei ole mõtet isegi mitte selle üle arutada. kui on mingeid teenuseid äh, mida erasektori töövahendusfirmad eraldi pakuvad ja mis ei ole osa meie projektist, siis on tegemist täiesti isikliku otsusega inimese puhul, kas ta soovib seda osta või mitte. kui keegi arvab, et tal on vaja äh, isiklikku nõustamist, äh, siis ta võib selle eest ise maksta, aga see ei puuduta võrgustikutööd. siis see Euroopa Liidu kodanike eelistamine. see puudutab tõesti Euroopa Liitu, kogu Euroopa Liitu. tegemist on põhimõttega, mis on täiesti vastuolus riigi või ühe riigi kodanike eelistamisega, on ilmselge see, et kõik, kes on Euroopa Liidu kodanikud ja soovivad Euroopa Liidus töötada, võivad vabadele kohtadele kandideerida. nii et tõesti kõik, kellel on töölubu, tööluba Euroopas, saavad juurdepääsu sellele platvormile ja siin ei ole mitte mingit äh, rahvusriikide piiridega mängimist Eurose võrgustik minu arvates ei ole mitte mingi sunnimeetod inimeste jaoks, kes arvavad, et nad on sunnitud välja rändama. ei, ei, absoluutselt mitte midagi sellist ei tohi toimuda. see peaks olema kõigile teada, me peame Eurose võrgustikku kõigile tutvustama, seda lihtsasti kasutavaks tegema, meil tuleb lihtsalt teavitada vabadest töökohtadest teistes liikmesriikides ja see ju ongi Euroopa vaba liikumise põhimõte, et kõik võivad ringi liikuda. ja sellepärast on minu jaoks ka täiesti selge, et kõik töötu, töötusevastased äh, võis, võitlused ja uute töökohtade loomine jääb liikmesriikide kätesse ja ka Euroopa Liidu kätesse, seda Eurose võrgustik ei puuduta, sellepärast et seda ei ole Eurose võrgustiku kaudu teha. ja need, kes nõuavad äh, rohkemat keelealast koolitust ja isegi lugemiskursusi ja siin, see ei ole üldse nali, sellepärast et kakskümmend viis protsenti täiskasvanutest ei oska loetu loetud mõtestada või ei saa loetu mõttest aru. jah, teil on õigus, aga tõesti, siis tuleb neid ettepanekuid teha haridus- ja kutsehariduspoliitika valdkonnas. et siin võiks näiteks sellesama üld- ja kutsehariduse ühendamise sisse viia EURES kohe kindlasti ei hakka siin mingeid lugemiskoolitusi pakkuma. ja suur tänu, et härra Murraa seda selgitas, sest tõesti, tegemist on siin praegusel hetkel pakkumisega töövõtjatele ja ka töökoha otsijatele ja samal ajal saavad ka tööpakkujad informatsiooni kandidaatide kohta. tähtis on tõesti, et seda platvormi on lihtne kasutada ja et see oleks läbipaistev. see on Eurose võrgustiku tuum. ma arvan, ah, ja siiski veel üks asi. otse loomulikult kõik toimub vabatahtlikult, ainult vabatahtlikult. ei ole mitte mingit äh, sunnimeetodit või surve avaldamist, kui me räägime siin ajude väljavoolust ja sellest, et teised riigid võidavad nendest ajudest, siis tuleb meil vaadata siseriiklikku tööturupoliitikat, mida see absoluutselt ei puuduta tööturupoliitika jääb liikmesriikide kätesse ja seal tõesti palun laske käia, avaldage survet, kes aga saab seda teha. ma ei tea, kas ma olen nüüd midagi unustanud, see puudutab ühtekuuluvust nimelt. ma arvan, et ühtekuuluvuse küsimus ei ole küsimus, mida on võimalik internetil põhineva meetme kaudu lahendada. tegemist on poliitikaga, tööturupoliitikaga, nii nagu seda rahvusvaheliselt ka mõistetakse. lõpetaksingi oma sõnavõtu nüüd. tänan veel kord kõiki ja tõesti kõik, mida ma praegu siin ei maininud, võib-olla unustasin midagi ja aeg on ka otsas, tõesti arvestage lihtsalt sellega. Te äh, tehke mõni muudatusettepanek või pöörduge lihtsalt isiklikult minu poole, igal juhul suur tänu teile! Thank you very much! aitäh! härra Becker, kogu tehtud töö eest muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne kaheksas jaanuar ja vabandust, ütleb proua esimees kolmkümmend jaanuar on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja komisjonis võtame selle kahekümne neljandal märtsil vastu, nii et veel kord suur tänu. meil on jäänud veel üks päevakorrapunkt, see on Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta. aeg on otsas, ma väga vabandan selle pärast ja annan kõigepealt kohe sõna Sergio Gutierrez Pretole sissejuhatuseks. suur tänu. kõigepealt sooviksin äh, oma, äh, äh, sooviksin teada anda selleks, et sellest, et sooviksin, et minu raport oleks kasulik et taaskäivitada majanduskasvu, mis on praeguselt, praegu endiselt liialt nõrk, ei too, loo töökohti ja mille osas äh, kodanikud arvavad endiselt, et see majanduskasv on tekkinud ebaõiglaselt. seega tuleb rääkida kogu stiimulidest, mis on uudest majandusstrateegiasse lisatud, tuleb rääkida sellest, miks nad peavad olema ambitsioonikumad ning tuleb ära hoida ka uus äh, majanduskriis ja samuti on vaja teha kõik selleks, et majanduskasv oleks kiire ja stabiilne. samuti tuleb äh, üle vaadata ka tööjõureformid, mis ähm, aitaks äh, ühest küljest majanduse taas kasvama panna, kuid samas lubaks ka inimestel oma tehtavast tööst elada samuti peame toetama um, oma maja-, sotsiaalmudelit, mis on ka, uh, mis on liigse kärbepoliitika tõttu kannatanud ja samuti tuleb seda kasutada selleks, et vähendada ebavõrdsust ning samuti vähendada ka uusi ka äh, äh, vaesust, mida on nii palju juurde tekkinud viimastel aastatel, samuti peab see ka kogu protsessi muutma äh, demokraatlikult legitiimseks. peame kaasama aktiivsemalt ja otsustavamalt äh, nii äh, liikmesriikide parlamente kui ka äh, samuti sotsiaalseid osapooli, et reformad, reformid oleks tõhusamad, sotsiaalselt õiglasemad ning selle abil tuleb teha kõik selleks, et äh, kogu ühiskond tunneks ennast kaasatama, kaasatuna ning et skeptitsism Euroopa äh, Liidu suhtes äh, pärast, pärast majanduskriisi tõesti kasvas, hakkaks vähenema. Need on alused raportile me, mis on seotud inimestega, kes on enda nahal tunda saanud muudatusi, mille koha pealt me ei ole kunagi küsinud, kas need muudatused on suur, piisavad selleks, et majandus, tööhõive, ebavõrdsuse probleemid äh, laheneksid, mis Euroopa Liidus on tekkinud. minu isiklik äh, mulje on see, et Euroopa Liit, Euroopa institutsioonid, komisjon äh, teinud selleks, et Euroopa majandus kokku ei variseks, kuid samas nad ei ole äh, teinud kõike selleks, et ähm, kriis lõpeks. mõningad andmed selleks, et selgitada, millises kontekstis olen ko koostanud selle praegusel hetkel majandus, aastane majanduskasv oli pisut üle null protsendi ning töötus on väsinenud väs,, vähenenud võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta, kuid samas äh, on pikaajalisi töötuid neli protsendi rohkem kui kaks tuhat kolmteist ning Euroopa äh, Komisjoni raport äh, on öelnud et, et viiekümne, viiskümmend protsenti töökohtadest, mis luuakse, ei aita inimesi vaesusest välja tuua ja samuti ega ebavõrdsus sissetulekute vahel on kasvanud mõnedes riikides lausa seitsmekordseks viimase kolme aasta jooksul ning veel üks küsimus, mis on minu meelest väga tähendusrikas, nimelt et eh, eh, need töökohtade kvaliteedi kaotamine, samuti eh, palga langus, ja sotsiaalabide äh, kadumine on OCD andmetel teinud, tekitanud olukorra, kus neljandik perekondadest on vaesusohus äh, ning äh, see tähendab ka seda, et brutosissetulek perekondades on radikaalselt vähenenud. soovime, et Euroopa Liit tõesti kasvaks ja looks kvaliteetseid töökohti, selleks on nelja liiki ettepanekuid kõigepealt eh, tuleks eh, suurendada eh, to-, suurendada fonde, millele rajaneb Junckeri plaan, samuti tuleks võtta aluseks uued investeeringud strateegilistesse valdkondadesse, et toetada majanduskasvu ning kvaliteetsete töökohtade loomist. samuti tuleks lõpetada liigsed kärped ning produktiivseid investeeringuid tuleb teha haridusse, innovatsiooni, eh, nagu seda Junckeri plaanis ette on nähtud ning samuti on vaja tõelist eh, toet-, tõelisi toetusi VKE-desse, eh, mis loovad uusi töökohti, samuti krediidivõimalusi tuleb parandada ning ühtlasi toetame kvaliteetseid töökohti, mis aitaks aitama luua mm, kvaliteetseid töökohti ning meenutaksin sealjuures Junckeri kõnet juulikuus, mis rääkis ka riiklikest pädevustest, standarditest liikmesriikidest, ta rääkis eh, sotsiaalsetest eh, õiglastest meetmetest, ühtlasi peame eh, ka ka, ka mitte vabatahtlikest lepingutest, mis toob samuti vaesust Euroopa Liidus samuti räägime mittetõhusatest meetmetest, noortegarantiidest ja samuti õiglasematest palkadest, mis eh, samuti ka rohelistest palkadest ja nii edasi. palume, et palgakärped lõpeksid ja et suurendataks teatud eh, maksusid eh, selleks, et sissetulekut garanteerida samuti toetame Euroopa Liidu sotsiaalset meedet, et äh, loodakse äh, Euroopa miinimumpalk, millest äh, räägiti ka härra Junckeri ametisastumiskõnel, et kaoks ära pikaajalise töötuse probleem, mis aina kasvab Euroopa Liidus, samuti äh, tuleb automaatsed stabilisaatorid paika panna nii liikmesriikides kui Euroopa tasandil ja samuti paluksime ka laste vaesuse hoovastu võitlemist. leiame, et me peame olema konkreetsemad, komisjon peaks Euroopa poolaasta kohta ütlema, millised on äh, struktuurireformidest, sest need struktuurireformid on, tundub olevat nagu mingisugune võlukirst, kuhu kõik mahub sisse ja iial ei tea, mis sealt välja tuleb. nii et äh, leiame, et osa meetmed, mis soovitakse vastu võtta, on ähm, ebaõiglane. me ei äh, saa äh, lubada, et äh, lihtsalt võetakse vastu suvalised äh, meetmed, mis vähegi äh, pähe tulevad äh, me peame üle vaatama ka majandusjuhtimise, globaalse majandusjuhtimise e, ning ühtlasi looma institutsioonide vahelise kokkuleppe parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel, et e, e, nõukogu, et me tegutseksime ühel ajal kõik makromajanduslike meetmete osas, mis tuleks välja töötada majanduskasvu ja tööhõive parandamiseks. Need on meie raporti põhised eesmärgid, äh, loodetavasti on see äh, kasutoov äh, ja loodetavasti on kõigil võimalik ka selles oma panuse anda. suur tänu, variraportöörid saavad kaks minutit kõneaega kõik ning annan nüüd sõna Sofia Riverole. suur tänu Sergiole tubli töö eest ning võid eh, kindlad olla minu täielikus toetuses eh, võimalikult suure konsensuse saavutamiseks. eelkõige sooviksin öelda, et eh, töö selle raporti kallal peab keskenduma tööhõivele ja sotsiaalküsimustele, mitte eelarve ja majandusküsimustele. nii et peaksime keskenduma just tööküsimustele, sotsiaalküsimustele kuid ei, samas ei tohi eesmärke strateegiatega segamini ajada, nii et meil on siin veel väga pikk tee läbi käia see uus majandusstrateegia, millest härra Gutierrez räägib ja, ja mis äh, meile selle programmiga koos esitati, selles osas on meil kolm nii-öelda sammast. küsimus ei puuduta mitte ainult investeeringuid, vaid kõiki struktuurireforme, mis äh, peaksid äh, omama tööturul ka mõju ning samuti ka sotsiaalsel tasandil, nagu näiteks digitaalne ühisturg, energiaturg, jätkusuutlikkuse küsimuses pensionisüsteemide muutmine Eh, ja sotsiaalsed töökohad ja nii edasi. veel teine sammas, mis puudutab eelarve, eh, vastutustundlikult eelarvet, meie toetame eh, sotsiaalset turumajandust, mis oleks tasakaalus, mis võtaks arvesse turgude küsimusi ja õig-, sotsiaalset õiglust peame vaatama ka, mis mõjutab demograafilisi küsimusi, räägin siin poliitikast, mis võivad mõjutada sündimust, samuti ka eh, eh, eh, eakate inimeste toetamist ja kaitset ja samuti immigrantide äh, Eh, kaitset eh, jätkusuutlikuma eh, tuleviku nimel. nüüd, mis puudutab suuremat sotsiaalset õiglust, siis me toetame positiivset diskrimineerimist kaugemalt asuvates piirkondades sotsiaalteenuste osutamisel, mille kaugus keskustest tekitab konkurentsiprobleeme. McIntyre, palun aitäh! Äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri väga põhjaliku raporti eest äh, ning nagu möödunud aastalgi, nii ka sel aastal ootan väga head konstruktiivset koostööd raportööri ja teiste variraportööridega. paljude punktidega selles raportis olen ma nõus ning äh, ma loomulikult tervitan ja hindan viidet minu enda raportile, mille teemaks oli ettevõtetele soodsate tingimuste loomine. Äh, väga palju viidati siin raportis VKE-dele ja probleemidele, mis nende ees seisavad ja ma nõustun, et neid tuleb äh, toetada ja eelkõige tuleb luua nende jaoks õige reguleeriv raamistik. ma mõistan, et majanduskasvu ja tööhõivemäärad liikmesriigiti pole samad ning paljud liikmesriikides, paljudes liikmesriikides on tööpuudus väga suur ning me peame tegema, mis meie võimuses, et neid aidata. aga me peame tunnustama, et ka mõned liikmesriigid, sealhulgas ka minu enda eh, koduriigis, on olnud eh, kõrge majanduskasvu määr. tänased äh, Äh, arvud näitavad, et palgad tõusevad kiiremini kui inflatsioon Ühendkuningriigis, üks koma kaheksa protsenti on palgad tõusnud ja inflatsioon on olnud üks protsent ning tööpuudus on langenud allapoole kuue protsendi viimase kuue aasta jooksul esmakordselt. olukord ei ole täiuslik, aga areng on vähemalt soodsas suunas ma arvan, et kui me räägime sellest, kuidas komisjon ja liikmesriigid peaksid investeerima kvaliteetsetesse töökohtadesse ja inimkapitali ja sotsiaalsesse uuendusse, siis me peaksime rääkima ka uutest äh, innovatiivsetest viisidest luua sellist keskkonda, mis investeeringuid ligi meelitab ja kuidas me saaksime ettevõtet Euroopasse tagasi tuua kui me räägime inimkapitalist, siis peame rääkima probleemidest ka oskuste vallas ja oskuste mittesobimisest tööturu vajadustega ja samuti äh, võib-olla ei maksaks rääkida Euroopa miinimumpalgast. aitäh, aitäh, proua Haakin ALDE fraktsioonist, aitäh ja tahaksin tänada raportööri väga põhjaliku raporti eest äh, minu arvates äh, kaks lisalehte tähendab, et muudatusettepanekuid tuleb vähem Äh, ma olen paljude asjadega, mida öeldi, nõus. Äh, mõnedest asjadest sooviksin raportööriga eraldi rääkida, täna ma nendest siin rääkima ei hakka, sest meil on aega vähe. Äh, mõnedes punktides minu arvates on suurepäraseid mõtteid, eriti üks, kaks, kolm ja mulle meeldib punkt neli, kus räägitakse fondist, Euroopa strateegiliste investeeringute fondist aga see tugi, äh, käsitlus tugineb väga optimistlikele stsenaariumitele ja siis te pakute välja ka paar lahendust. mulle tundub, et punkt viis on osuline, seal öeldakse, et äh, see fond ei tohi asendada investeeringuid, mida muidu niikuinii oleks tehtud ma ei, eh, mul on mõningaid kõhklusi punkti kuus osas, kas me peame prioritiseerima investeeringuid majanduslikult nõrgematesse piirkondadesse, aga meeldib mulle punkt neliteist, kus te räägite sellest, et et mõned liikmesriigid on pidanud Euroopa Liidu vahendeid tagasi andma, kuna nad ei suuda kaasrahastamist tagada, samuti olen nõus punktiga üheksa, eh, kus eh, räägitakse fiskaalse konsolideerumise tempost ning kui punktis üheksateist ja ma tean, et me oleme sellest ka varem rääkinud, seal räägitakse, et produktiivsete investeeringute tegemine äh, teadus-arendustegevus äh, tuleb äh, puudujäägi arvestamisest välja jätta, jah, sellega ma olen nõus, aga poliitiliselt on see väga keeruline ja võib-olla mitte võimalik aga kui võimalik, siis me peaksime olema tõesti loomingulised, ma arvan, et komisjon on seda juba teinud ja ma arvan, et meie saaksime neid ka aidata Äh, te rääkisite miinimumpalgast ja miinimumsissetulekust kahes erinevas punktis. ma arvan, et äh, jah, selle teemaga tuleb tegeleda ja vaadata, kas siin on võimalik edas-, edusamme teha. Äh, väga murettekitav on see, et te ütlesite et, et viiskümmend protsenti kõigist tööotsijatest leiab töökoha, mis ei aita neil vaesusest välja pääseda. ja siis tekibki küsimus, et miks üleüldse töötada Äh, siis veel mõned punktid, millele tahaksin äh, keskenduda, aga ma ei taha esinaist vihale ajada, nii et, et olen valmis teiega igati koostööd tegema. Ines Zuber kuue fraktsioonist nüüd. Ines ei ole täna kahjuks äh, kohal, nii et, et mina asendan teda, ütleb proua Kaari. kõigepealt äh, Äh, tundub mulle, et selles raportis on suurepäraseid ettepanekuid, siin räägitakse kõrgest tööpuudusest, äh, sellest, et see puudutab eriti noori, et noortel on väga raske töökohta leida ning äh, ma arvan, et väga oluline on noortele luua siiski tulevik, aga ärgem unustagem, et asi ei ole ainult töökohtades, äh, meil on äh, vaja leida ka selline töökoht, mis võimaldab ära elada, sellepärast et meil on olemas ka nõndanimetatud töötavad vaesed inimesed, kes ei suuda ennast palgast ära elatada ja see probleem on muutunud tõsisemaks. Äh, ma arvan, et me ei ole piisavalt analüüsinud seda põhiprobleemi ja põhi probleem on ka Euroopa poolaasta, see, kuidas Euroopas asjad planeeritakse, täna ei toimi ja mulle tundub, et kõige kaitsetumad inimesed on just need, keda see probleem kõige rohkem puudutab ja meil on vaja ka lahendada teatud rida struktuurseid probleeme, ei piisa ainult mingist suurest investeeringute paketist. ma arvan, et ma juhtisin tähelepanu kõige olulisematele asjadele siin raportis ja olen valmis, oleme valmis teiega koostööd tegema. ja nüüd rohelised, palun. proua Vana, aitäh, aitäh ka raportöörile kõneleja kaotas mikrofoni. Micro. Oh, oh, sorry, I thought it was <laughs> on. Okay. Uh, can I start again? Sorry. <laughs> nii, kõneleja alustab uuesti, aitäh ja aitäh, raportöör, selle põhjaliku töö eest. Te olete pannud väga hea aluse meie arvates. Teil on õnnestunud keskenduda ka sotsiaalpoliitikale ning Eh, sellele, eh, kuidas säästupoliitika on mõjutanud eh, sotsiaalvaldkonda, kuidas kriis on seda mõjutanud, meie rohelised leiame, et me peame keskenduma vaesusevastasele võitlusele ja ebavõrdsuse vastasele võitlusele. majanduskasv ja töökohad on üks asi, aga sellest on liiga vähe ja Rahvusvaheline Valuutafond äh, ja ILO äh, on äh, rõhutanud, et on oluline võrdsust tugevdada, sest äh, muidu ühiskond destabiliseerub veelgi, nii et, et me peaksime mõtlema sotsiaalsele liidule kui vastukaalule majandus- ja rahaliidule niisiis eriti oluline on sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, see tuleb tõeliselt saavutada, mõningaid asju siin raportis tahaksime tugevdada, esitame mõningad muudatusettepanekud, toetame kõike, mis läheb selle majanduskasvu analüüsi reformi juurde, uute indika-, näitajate väljatöötamine, näiteks sotsiaalsete indikaatorite väljatöötamine, aga samuti ka jätkusuutlik näitajad, kliimakaitse, roheline majanduskasv, rohelised töökohad Äh, neid aspekte tahaksime tugevdada ja demokraatlik legitiimsus on samuti väga oluline punkt äh, ja äh, te rääkisite siin sotsiaalpartneritest, aga tuleks rääkida laiemalt ka kodanike ühiskonnast seoses Euroopa poole aastaga, see aitaks suurendada ka selle kõige usaldusväärsust kodanikeni. ja viimane komisjoni koosseis kõneles sellest, me rääkisime sellest, kuidas kaasata siis kodanike ühiskond Euroopa poolaastasse ja seda me peaksime tegema ja see puudutab ka investeeringute kava. me ei saa lubada siin mingit kahe klassi investeerimispoliitikat, et on sellised vaesed liikmesriigid ja rikkad liikmesriigid ja neid koheldatakse erinevalt, aitäh. proua Agea proua Agea EFTD fraktsioonist, palun. aitäh. ma olen äh, nõus äh, peaaegu kõigega, äh, mida kolleeg siia raportisse kirja on pannud. tahaksin tõesti tänada raportööri väga suurepärase töö eest iseäranis olen nõus sellega, kui rõhutatakse, kui palju eh, inimesi Euroopas elab allpool vaesuspiiri. Eh, ma arvan, et me peaksime sinna lisama ka selle, kui palju inimesi Euroopas, eriti kui palju lapsi, on eh, vaesuse ohus senikaua, kui on kas või üks laps, kellel ei ole äh, korralikku elu, kes ei saa korralikult süüa, siis äh, peame oma poliitika küsimärgi alla seadma. see, mida te kõnelesite miinimumtagatistest, see on midagi, millega me oleme nõus, mida me tervitame, mulle tundub, et sellised miinimumtagatised on vajalikud, need on tõesti hädavajalikud kui me tahame äh, ühtlustada ühiskonda ja ühtekuuluvust Euroopas saavutada. meie jaoks on samuti oluline äh, kõnelda siis äh, elamisväärsest palgast ja inimestel peaks olema õigus saada sellist tasu, millega on võimalik ära elada, tuleb investeerida VKE-desse, selles osas oleme ka teiega nõus ja oleme valmis teiega koostööd tegema. veel üks märkus see puudutab maksupoliitikat. võib-olla peaksime siin maksupoliitika osas asju veel edasi arendama, aga suur aitäh! aitäh! üks äh, küsimus äh, vari, äh, kellelgi teiselt, kes ei ole variraportöör, anname talle ka võimaluse selle esitada, jah, palun. Yes, you, you have two minutes before jah, teil on kaks minutit, enne kui Sergio hakkab vastama. Well, and then you mean that you want to make remarks all the, the rest of you too? Ah, nüüd on meil sõnasoovijaid. mina pean äh, Eh, lahkuma eh, eh, üsna peatselt, sellepärast kaheksateist kakskümmend viis pean lahkuma, sest meil toimub komi-, komisjoni esimeeste koosolek ja ma pean seal olema. aga kui kõik tahavad sõna, siis mitte keegi enam sõna ei saa, sellepärast et me peame koosoleku lõpetama ja tõlkide tööaeg lõpeb ka varsti. One minute uh, uh to uh.... üks minut äh, proua Rodriguez ja siis vaatame, kas keegi veel saab äh, sõna võtta. Sergio, sulle jääb siis kolmkümmend sekundit asja kokkuvõtmiseks. aitäh, ma teen väga lühidalt jah, ma arvan, et me peame poliitikate kombitsiooni kergemaks tegema. komisjoni ettepanekus äh, positiivne on see, et sinna on lisatud investeeringud eelarve konsolideerimisele ja strukturaalsetele reformidele, see on positiivne samm, aga sellest ei piisa äh, meie komisjoni äh, seisukohast me peame ütlema, et me soovime investeeringuid ja kvaliteetsete töökohtade loomist. see on selgelt praegu puudu sellest majanduskasvu analüüsist ning äh, meil on vaja öelda äh, üht-teist ka struktuurireformide kohta, mida on vaja, sellepärast et asi ei tohi puudutada ainult tööturgu, need reformid peavad puudutama ka haridus- ja koolitussüsteeme ning avalikku haldust selleks, et kõiki teenuseid tagada. nii et, et need on need puuduolevad punktid äh, need on raportis olemas, aga ma tahaksin rõhutada, et see on majanduskasvu analüüsi eesmärk, me peame nendele asjadele keskenduma, sellepärast et meil on olemas ka majanduskomisjon, kes keskendub teistele küsimustele, nii et, et meie ülesanne on tõesti öelda, mis siin praegu puudus on. aitäh äh,. härra Martin, üks minut palun. aitäh Äh, jah, raportöör on tõesti teinud suurepärast äh, toe, äh, tööd, aga ma tahaksin seda siiski natukene muuta. me saime teksti inglise keeles ja meile öeldi, et me peame saatma ka muudatusettepanekud inglise keeles. kas see on nii? kui see nii on, siis tahaksin siiski meelde tuletada, et prantsuse keel on üks ametlikest töökeeltest ja tegemist on asutajamaaga ja kui äh, äh, nii, siis on tegu tõesti väga põlvliku suhtega suhtumisega minu suhtes ja nende miljonite Prantsuse valijate, valijate suhtes, keda ma esitan, see on demokraatia peale süüditamine. Miss Jones, Diana Jones. Äh, proua Jones. Vous ne m'avez pas répondu, est-ce qu'on est obligé äh, Te ei vastanud, kas muudatusettepanekud tuleb esitada inglise keeles? Eh, you can't eh, Te ei saa vastust sellele küsimusele praegu, aga me anname teile vastuse sellele küsimusele. Diane Jones. Eh, proua Jones. Thank you again, madam. aitäh. punktis kakskümmend üks palutakse, et komisjon esitab ettepaneku Euroopa miinimumpalga raamistikuks ja punktis kolmkümmend kolm räägitakse Euroopa miinimumsissetulekust. mina arvan, et mõlemad need ettepanekud on suureks šokiks mitte ainult Ühendkuningriigi tööandjatele ja valitsusele, vaid ka liikmesriikide tööandjatele ja liikmesriikide valitsustele. põhjuseks on see, et Äh, kontroll miinimumpalga sead-, sisseseadmise üle ja miinimumsissetulekule peaks olema liikmesriikide parlamentide pädevuses. minu arvates äh, ja UKIP-i arvates ei ole mitte mingit võimalust, et seda kõike on võimalik kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides harmoniseerida, arvestades neid probleeme, mis meil on euroalaga, arvestades eri erinevustega, mis meil SKT-s liikmesriigiti on ning ausalt öelda, äh, tegemist on valdkonnaga,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 tahaksin öelda seda, et raportöör on teinud tõesti väga šokeeriva avalduse, ta rääkis ajude äravoolust, tema arvates kuulub see asi liikmesriikide pädevusse, liikmesriigid peavad selle probleemi lahendama ning erinevused äh, äh, liikmesriikide vahel on äh, siis ka väidetavalt äh, mingi asi, mis kuulub ainult liikmesriikide pädevusse. mina tahaksin teada, äh, mida te sellest arvate, ma arvan, et me peame selgemaks tegema, mis on miinimumpalk, milline on see, mida võiks tähendada see harmoniseeritud miinimumpalk, see kõlab meie vaeste liikmesriikide jaoks hästi, aga, aga mida selle kõigega mõeldakse, palun? aitäh Veronika Lope-Fontan. president. suur tänu teile, proua esimees. kuna ma, ma ei hakka pikalt rääkima, sest Sofia rääkis juba väga hästi ja sooviksin palun lihtsalt, et järgmised järgmine kord, kui räägime muudatusettepanekutest, antakse mulle eh, kõneaega, sest praegu tõesti on meil aega väga vähe, nii et ma loobun ise pikemalt rääkimast. suur tänu teile selle eest ja siis nüüd Gutierrez Prieto. kas te võiksite palun nüüd kokkuvõtte teha? ma üritan, suur tänu kõigi sõnavõttude eest ja kõigi eh, panuste eest. alguses soovin öelda, et selle raportiga soovisime võtta komi-, komisjoni poolse eh, teatise ja küsida lihtsa küsimuse vaadata, kas see, kes, mida komisjon välja pakub, äh, aitab töökohti juurde tuua või vastupidi ja mida komisjon praeguseks teinud on äh, oma Euroopa poole aasta vältel. tegelikult ei ole töökohti juurde tulnud, vaid ära kadunud ning selliste küsimuste aluseks võttes ole, jõudsime ka neile järeldustele, mille esitame raportis. arvan, et kõik need äh, Äh, raportis mainitud küsimused on ju seotud töökohtadega, sest äh, praegusel hetkel võime ju sel-, julgelt öelda, et ainult äh, töökohtade tööjõu, tööturureformid on need, mis aitavad töökohti juurde tuua, sest kõik fiskaalne konsultatsioon, sotsiaalpoliitika, kõik, mis on seotud tervishoiuga, haridusega, see võib kõik luua õhustikku, mis aitab Äh, luua uusi töökohti. ning äh, nagu ma ütlesin, praegusel hetkel on väga keeruline hetk. me võime tõsiselt küsida, äh, kas praegused poliitikad on piisavalt ambitsioonikad selleks, et jätkusuutliku majanduskasvu garanteerida, töökohti juurde luua ja tek-, mis suudaks tekitada tööhõive järjepideva kasvu sest äh, praegusel hetkel lahendused on samasugused nagu probleem. kakskümmend protsenti elanikkonnast on vaesed või rohkemgi veel. neljandik Euroopa perekondadest elavad äh, sotsiaalselt äh, välja tõugatutena. me näeme, et taastumine on väga väike, aeglane ja mm, kokkuvõttes võime öelda, et äh, me e, e, näeme, et inimesed, kes töötavad, ei saa piisavalt äh, palka, et nad saaks kas või igapäevaseid äh, makse maksta. nii et kõik need küsimused tuleks esile tõsta ja üritame neile vastuseid leida, et meie raport oleks kasulik. ning arvan, et kokkuvõttes on võimalik üldise kokkuleppeni jõuda. arvan, et põhiline arutelu on ju seotud kahe aspektiga, nimelt mida, kuidas saaks teha nii, et oleks stabiilne majanduskasv ja töökohti tuleks juurde ja kuidas vähendada ebavõrdsust, mida tuleb praegu aina juurde. loomulikult arvab ma, et Euroopa institutsioonid on võimalik, võimelised ebavõrdsust vähendama, kuid eelkõige äh, ei tohi ka valesti tõlgendada, eriti selles osas, mis puudutab äh, miinimumpalka, kui me räägime äh, luua raamistik miinimumpalkade loomiseks. me ei hakka rääkima sellest, et äh, miinimumpalk peaks olema võrdne kõigis liikmesriikides. ütleme lihtsalt, et Euroopa Liit ei saa lubada nagu, ta ei saa lubada, et tema liikmesriikides on liialt suur riigivõlg, ei saa nad lubada, ei saa ta lubada ka seda, et äh, praegusel hetkel Euroopas on selliseid töötajaid, kes eh, oma töö eest ei saa piisavalt palka, et eh, enam-vähem ära elada. praegusel hetkel võib öelda, et, eh, et inimväärikad töökohad on nurgakivi, millele üles ehitada Euroopa sotsiaalne mudel. arvame, et need küsimused on vajalik tänan kõiki sõnavõtjaid nendepoolse panuse eest, tänan äh, teie mõtteavalduste eest, äh, need, kes võtsid UKIP-i ja, ja äh, need, kes Prantsuse Front Nationali nimel sõna võtsid, ei ole vist enam siin, nad võtsid sõna, marssisid minema Äh, kuid äh, soovin öelda, et äh, kõigi koostöös soda, soovime koostada selliselt kasuliku raporti. praegusel hetkel on meil entlislikel põhjustel saame tööd teha ainult inglise keeles, kuid Äh, tõlgitakse kindlasti varsti see ka äh, teistesse keeltesse ja loodetavasti selle tulemusena äh, on võimalik luua parem ja õiglasem Euroopa Liit. suur tänu tehtud töö eest ja arvan, et oleme palju informatsiooni jaganud juba ka härra Martinile ja no, peab arutama seda, kuidas tõlke küsimustega ühele poole saada suur tänu teile. meil oli väga pikk täna eh, pikk mõttevahetus Läti ministriga ja sellega seoses päeva lõpuks eh, läksid asjad eh, keeruliseks, aga homme on meil uus tööpäev ja me saame oma tööd edasi teha. suur tänu kõigile!